Caffè, grazie. Possiamo iniziare i nostri lavori. Buongiorno a tutti. Ricordo come... alustame oma tööga, tervitan teid kõiki ja meenutan teile, et meie koosolekud kantakse üle ka interneti kaudu. esimene päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine see päevakord saadeti teile kahekümne kaheksandal septembril, kui te olete päevakorraga nõus, siis on see kinnitatud nii, nagu teile edastatud. päevakorrapunkt number kaks, juhataja teadaanded. meenutan teile, et kahekümne kaheksandal septembril koordinaatorid leppisid kokku teatud ametite jagamisel, loen need teile ette ja kui keegi ei ole vastu nendele nimetamistele, siis äh, kinnitame need. Iirimaa kuulamise küsimus, nagu te kõik teate, Iirimaa palus selle küsimuse tõstatada, sellepärast et äh, Lissaboni lepinguga on meil vaja vastu võtta lisaprotokoll. rahvapartei tegi taotluse koordinaatorite koosolekul ja keegi polnud vastu Nigo teeb selle raporti. teiseks Tšehhi Vabariik, sama menetlus, ka siin on jällegi tegemist protokolli kandmisega, mis tuleneb deklaratsioonist, mis puudutab Lissaboni lepingut. koordinaatorid tegid ettepaneku ja, ja taotluse eestvedajaks oli härra Tahv, mis lahti küsib, härra esimees siis Horvaatia liitumine, arvamus Horvaatia liitumise kohta. koordinaatorid nimetasid härra Raskovski äh, raporti koostajaks, siis äh, härra Hefner on nimetatud liidu kodakondsuse raporti raportööriks ja härra Tahv raportööriks äh, muutmaks kodukorda nimelise hääletuse kohta hääletustel valdkonnakomisjonides. nimelt, et äh, hääletused valdkonnakomisjonides toimuks alati nimeliselt. kui keegi ei ole vastu, siis on need koordinaatorid äh, ja raportöörid nimetatud ja meenutaksin teile veel, et pöördusin kirja, pöördun kirjalikult äh, härra Barroso poole selleks, et äh, meil oleks võimalik järgnevatel koosolekutel rääkida lepingute muutmisest majandusvalitsuse sisseviimise valguses. võib küll juhtuda, et nõukogu ettepanekut veel täpsustab ja sellisel puhul, kui koordinaatorid on sellega nõus, kirjutaksin ma härra Van Rompuyle ja kutsuksin ta meie komisjoni. hästi siis järgmine päevakorrapunkt, äh, koosoleku protokolli kinnitamine, seitsmenda septembri koosoleku protokoll on teile laiali jagatud. ja see tuleb kinnitada, kui keegi ei, ei esita proteste tänase koosoleku lõpuni selle protokolli kohta, siis on protokoll praegusel kujul kinnitatud. siis tuleme tänase koosoleku kõige tähtsama punkti juurde, mis puudutab äh, kodukorra muutmist seoses Euroopa Parlamendi liikmete käitumisjuhendiga majanduslike huvide ja huvide konflikti osas. järgneme, eelmisel koosolekul, nagu te mäletate, toimus meil üldine arutelu selles küsimuses ja teile jagati laiali käitumisjuhendi tekst, mis peaks mis on välja töötatud äh, lisana meie töögrupi poolt. see tekst on teile esitatud, te olete selle kindlasti läbi lugenud ja siiamaani ei ole ma saanud selle kohta väga palju kommentaare. ja nüüd ma esitleksin teile oma raportit ja ärgem unustagem, et meie komisjoni pädevuses on kodukorra muutmine ja vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile kolmkümmend kaks peaksime meie olema need, kes kodukorda muudavad, see tähendab seda, et meie peame käitumisjuhendi kodukorda äh, lisama. ja sellise otsuse võttis vastu ka esimeste konverents ning siingi on jällegi tähtis äh, mitte seda teksti pea peale keerata, kuid meil on pisikene probleem, mille ma tõstatasin juba eelmine kord. tekst on teile laiali jagatud, me oleme seda arutanud. ma arvan, et me peaksime siin põhimõtetele, üldistele põhimõtetele viitama, siis äh, rääkima kohustusest esitada majanduslike huvide deklaratsioon mandaadi alguses on äh, ette nähtud ka karistused käitumisjuhendi reeglite rikkumise puhul, siis on reeglid, mis kehtivad äh, rahvasaadikutele ja äh, keegi ei tohi vastu võtta kingitusi, selliseid kingitusi, mis võivad poliitilist käitumist mõjutada, nii et probleeme veel on ja see käitumisjuhis peaks lisatama kodukorrale ja see peaks minema siis punkti üheksa 9 juurde, sellepärast et kodukorra üheksas punkt juba varem vihtas sellele käitumisjuhendile. kõige suuremaks probleemiks on ähm, karistused. tekstis on terve rida karistusi välja toodud ja need on needsamad, mis on ka kodukorra artikli sada viiskümmend kolm ühe lisandiga ja ma paluksin, et te mõtleksite selle peale, sest saja viiekümne kolmes on äh, sanktsioonid välja toodud äh, ja räägitakse ka sisemisest äh, distsipliinist, aga meil on veel ka eraldi artikkel, kus tuuakse välja üldised karistused reeglite rikkumisel, nii et nagu öeldud, artikkel sada viiskümmend kaks käitumisjuhend, mis teile on esitatud, mis meie töögrupp on välja töötanud, räägib samadest karidustest, aga eraldi käitumisjuhendist. nii et tegemist on siin väikese probleemiga. võib-olla me ei peaks seda nimekirja siin uuesti üles lugema, vaid peaksime lihtsalt vihjama artiklile sada viiskümmend kolm, kui te võite otse loomulikult öelda, mida teie sellest arvate. ma arvan, et hea oleks, kui meil oleks vihje artiklile sada viiskümmend kolm. üks karistus tuleb veel juurde, nimelt raportööri mandaadist äh, loobumine, see on midagi uut, aga tegelikult on see täiesti loogiline, sellepärast et äh, me räägime parlamentaarse töö läbipaistvusest. ja raportöör, kes on saanud äh, ülesande raporti kirjutada ja siis reeglitest üle astub, peaks ka oma raportööri ametist loobuma, see tundub olevat täiesti loogiline. kuidas me seda asja käsitleme, ma arvan, et me peaksime lihtsalt viitama artiklile sada viiskümmend kolm ja mitte seda nimekirja uuesti üles loetlema. nii et sada viiskümmend kolm oleks siis meie töö aluseks. aga kuidas meil oleks võimalik siis saavutada, et saja viiekümne kolmandasse lisatakse ka rakendamismeetmed, sellepärast et need on tegelikult juba artiklis üheksateist, artikkel üheksateist näeb ette, et president määrab karistusi president, asepresident, komisjonide esimehed on üles loetud artiklis üheksateist ja esimeeste konverentsil on võimalik teha täiskogule ettepanekuid karistuse määramiseks. ja võiks öelda, et seda süsteemi ka-, kasutatakse ka siis, kui raportöörilt soovitakse raportit ära võtta. selle ettepaneku tegi töögrupp ja esimeeste konverents tegi küll viite sellele punktile, ehk et täiskogul on võimalik see otsus vastu võtta, aga esimeste konverents ütles ka, et äh, neid karistusi või ettepanekuid karistuste kohta peab tegema esimeste konverents. nii et ei korrata seda, mida hiljem öeldakse juhul, kui kaotatakse liikmemandaat, nii et ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate oma raportis teen ma ettepaneku, et äh, räägitakse raportööri mandaadist, et ka seda vaadatakse kui valitud mandaati ja et karistusena võib ette näidata, ette näha raporti äravõtmist, nii nagu see kehtib ka teiste sarnaste ametite puhul. see on tehtud ka raportööri ettepanekuna minu raportis, nii et sinna tuleks lisada siis veel grazie segretaria Giunio Runcom che dice l'espressione qualsiasi altra carica cui un deputato lisaksime artikli, kus eh, öeldakse ükskõik mõni teine amet, millesse liige on valitud, eh, lisaks eh, parlamendiliikme kohale. ja et sinna oleks siis kaasatud ka raportööri koht see tähendaks seda, et raportööri nimetamine on ka nii-öelda valitud äh, mandaat. mis probleem meil siin on? ma tegin muudatusettepaneku selle kohta ja tahan teada teie arvamust, kuid esimene küsimus, mis tõstatub, on see, et et äh, asi läheb natukene liiga kaugele, kui me vaatame raportööri kirjutamist äh, kui valitud mandaati, sellepärast et raporteid jagatakse ju koordinaatorite kokkuleppe alusel. ja otsuseid võetakse vastu, vaadates erinevate fraktsioonide ähm, suurust ja kaalu parlamendis ja probleemiks on veel ka see, et kõige suuremaks karistuseks on ähm, mandaadi äravõtmine. nii et ähm, meil on tegemist väga kompleksse protseduuriga, kus me peame tagama kõikide ähm, õigused, see peab minema presidendile, esimeste konverentsile, täiskogu istungile. kas raporti äravõtmine karistusena on võrdne valitud mandaadi äravõtmisega, jah, tegemist on raske karistusega, mõeldes, kui tähtsad mõned raportid on ja kui palju liikmed investeerivad oma aega raportite kirjutamisse, kui need raportöörideks määratakse mandaadi äravõtmine mandaadi äravõtmise võib teha ainult täiskogu, aga kui me räägime teistest äh, ülesannete äravõtmisest, siis seda võivad teha ka teised äh, parlamendi äh, organid, nii et me peaksime tõesti vaatama, kuidas äh, me neid pädevusi jagame, ehk kes otsustab, millal mingi karistus äh, peale pannakse. Need on minu kahtlused, kõhklused ma arvan, et me peaksime selle dokumendi öö, äh, seda dokumenti võimalikult vähe muutma, kuid meil teatud ähm, muudatused tuleb siiski teha, kui me tahame praegu kehtivaid äh, reegleid muuta ja neile lisandusi teha. ma arvan, et praeguses äh, käitumisjuhendis on öeldud, et äh, ka et ka intergruppide vahelised probleemid äh, võivad endaga kaasa tuua karistusi ma ei tea, kus see täpselt kirjas on, kas artiklis kolmkümmend üheksa või vabandust, äh, artiklis kolmkümmend kaks, kodukorra artiklis kolmkümmend kaks, nii et ma avaksin arutelu selles küsimuses ja esimesena saab sõna härra Guerreiro. suur aitäh. sõnavõtu alguses rääkis esimees sellest, kuivõrd oluline täna arutatav teema on. ning muidugi mõista mõjutab kõike seda ka see poliitiline stsenaarium, mis praegu käimas on, samuti me teame, et majanduskriis on ja sellel on omad tagajärjed. kliima, poliitiline kliima kogu Euroopa Liidus on halvenenud ning üha rohkem kodanikke tegelikult ei toeta meie poliitilist tegevust, osad küll toetavad, aga soovivad, et äh, me oma poliitikat erinevalt ellu viiksime. liikmesriikides äh, avaldatud äh, avalik arvamus näitab, et tuntakse üha suuremat äh, muret meie poliitiliste suundumuste pärast ning seetõttu me peaksime tegema kõik selleks, et muuta oma poliitika legitiimsemaks, suurendada läbipaistvust, äh, väärtustada institutsioonide tegevust. nii et kõik, mida me selles vallas ära teha saame, kindlasti tuleb kasuks ja me oleme näinud juba pikemat aega, et äh, erinevaid institutsioone kritiseeritakse. ma usun, et peamiseks äh, aspektiks selles raportis, mida me arutame, on see, et me peaksime edastama oma kodanikele äh, järgmise sõnumi, nimelt institutsioonid on läbipaistvad ning institutsioonide puhul kehtivad käitumisjuhendid ja moraalne äh, moraalsed eeskirjad ning äh, see peaks suurendama kodanike usaldust meie vastu. seetõttu ma leian, et parlamendi töörühma poolt äh, tehtud töö on positiivne ning esimest kasiini raport on samuti positiivne ja nagu härra Kasin juba ise ka ütles, on meie sooviks tagada see, et võimalikult kiiresti need muudatused ka ellu viidaks. ja nende muudatuste eesmärgiks on siis suurendada läbipaistvust ning kodanike usaldust meie vastu. muidugi mõista tööga on juba ka siin komisjonis algust tehtud, äh, näiteks kui me algatasime läbipaistvusregistri alase töö, mis puudutab lobitöötajaid siis. ning tuleb ütelda, et äh, tegemist oli põhimõtteliselt sarnase küsimusega, me tahtsime, et kodanikel oleks võimalus saada selge pilt meie tegevusest äh, ning äh, olla kindlad, et meie poliitiline tegevus on igati korrektne. ja teiseks äh,, lihtsus. ma usun, et paljude riikide kogemused näitavad, et mida lihtsamalt äh, ja mõistetavamalt me toimime, mida kergem on äh, erinevaid norme ja standardeid kohaldada, seda parem äh, on. kui eeskirjad on keerukad, kui neid on võimalik kirjeldada erinevat äh, viisi ja kui on võimalik neist kõrvale hoida, siis sellega kaasnevad probleemid. nii et seega mina toetan lihtsust, selgust erinevate eeskirjade puhul ma usun, et järelevalvekomisjon on igati ka positiivne, see võimaldab, sellel on võimalik aidata eh, saadikutel meeles pidada, millised on nende kohustused ja millised eh, on neile kehtivad piirangud. tihtilugu, kui äh, teatud äh, rikkumisi toimub, äh, siis neid rikkumisi tegelikult ei panda toime ilmtingimata teadlikult, vaid lihtsalt ei olda kursis nende piirangute ja eeskirjadega, mis kehtivad. vahel kahjuks muidugi asjad niimoodi ei ole, aga ma usun, et härra Tahv kindlasti teab, millest ma räägin kui mina Hispaanias äh, riigiametisse astusin, siis äh, meile äh, räägiti sellest, et on olemas teatud Briti viis suhelda ametnikega. kui ametnikud on välja valitud, siis kõige olulisem on tagada see, et tegemist on väärikate inimestega. sest kui nad seda ei ole, olgugi et nad võib-olla on väga kompetentsed, on tegemist katastroofiga. seega siis peamiseks mida siinkohal tuleb silmas pidada, on see, et komisjon peab siis omalt poolt äh, täpselt äh, paika panema, millised piirangud on. ja nüüd karistuste kohta, mida mainis ka esimees praegu ma ei saa kohe vastata teile, olgugi et ma muidugi mõista üritan oma fraktsiooni poolt võimalikult kiiresti vastata, kas siis läbi elektroonilise posti või äh, muul moel, aga tahaksin ütelda, et tuleb teha selget vahet raportööri ning äh, valitud mandaadi vahel. kui tegemist on isikuga, kes on valitud, siis äh, valijateks on olnud kodanikud, Nad on äh, valinud selle inimese äh, Euroopa Parlamenti ning äh, see, selle mandaadi saab ainult erakorralistel juhtudel tagasi võtta liikmesriigi tasandil. näiteks selleks on vaja põhiseadusliku kohtu otsust. ja ainult läbi kriminaalmenetluse on võimalik saadikult või senaaturilt tema õigused ära võtta ning tema mandaat tühistada. muidugi võib ette kujutada näiteks, et see otsus on lõplik, aga kui me räägime raportööridest ja raportööride mandaadist, siis eh, kui ta on rikkumise korda saatnud, siis sellisel juhul jah, muidugi mõista peaks kehtima halduslik või poliitiline karistus, aga mis puudutab eh, valitud isiku mandaati, eh, see on ikkagi palju tõsisem küsimus ning sellise mandaadi tühistamine on palju suurem asi. Um, härra Tahv, lugupeetud esimees, tere hommikust! ma usun, et Te olete väga oskuslikult käitumiseeskirja käsitlenud. mul on siiski paar kommentaari. esmalt mis puudutab raportööre, siis ma usun, et ei ole vajalik, et me asendaksime olemasolevad karistused uute karistustega, milleks oleks näiteks raportööri väljaarvamine komisjonist. kui komisjon leiab, et äh, raportöör on rikkumise korda saatnud, siis komisjon võib keelduda raportiga nõustumast. ma arvan, et äh, see muudaks asjad äh, keerukamaks, kui me viiksime sisse lisakaristused taolise käitumise puhul. mis puudutab intergruppe ja muudatusettepanekut number kolm siis ma usun, et tuleks finantshuvide detailid intergruppide puhul avaldada internetis. ma arvan, et ei ole piisav, et lihtsalt kvestoreid sellest kõigest teavitatakse muidugi kvestorid äh, kogu lugupidamise juures, isegi kui neid siin praegu ei ole, on tegelikult suhteliselt hämar hulk äh, isikuid ja läbipaistvuse seisukohalt ikkagi peaks äh, kogu teavet jagama intergruppide kohta ka internetis. muudatusettepanek kuus kus räägitakse eetikast siis äh, inglise keeles viidatakse mõistele self, selflessness. ja see kõlab äh, natukene veidralt ning äh, ma ei usu, et see käiks kokku indikaatmata meie eeskirjadega. ma usun, et originaalkeeleks oli prantsuse keel, aga ma pole seda versiooni näinud. aga ma usun, et inglise keeles võib-olla ekspertidega töötades oleks võimalik leida natukene sobivam sõnastus. liikmete sobivuse kohta. muudatusettepanek number üheksa. tahaksin küsida, kas siin on tekkinud segadus alalõike kaks B osas? kõneleja vabandab kaks C osas kus on kirjas, et igasugune tasustatud tegevus sealhulgas ka füüsilisest isikust eravõtjana tehtud tegevus peab olema avaldatud ning alalõige E osas, kus räägitakse sellest, et äh, kindlaks on määratud äh, iga kalendriaastane viie tuhande eurone äh, määr. võib-olla teenistused võiksid selle läbi vaadata ning vaadata, kas see kõik on täielikult selge me ei tahaks selliseid eeskirju, mis tegelikult tooksid endaga kaasa lisa segadust ning lõpetuseks muudatusettepanek number kolmteist, kus räägitakse eetikakomisjoni pädevusest ning ma arvan, siin me peaksime välja selgitama kas eetikakomisjon saab üle kuulata süüdistatava nii-öelda? siin on kirjas, et esimees võib selle isiku kohale kutsuda, siis jah, aga, aga siin ei öelda mitte midagi nõuandva komisjoni kohta, nõuandekomitee kohta ma usun, et nõuandekomitee peaks saama kutsuda vastava isiku enda ette. praegu on see küsimus täiesti lahtiseks jäetud ja see võib jällegi tulevikus endaga probleeme kaasa tuua, aitäh. ilma mikrofonita kahjuks. jaa, ganz herzlichen Dank. jah, suur tänu, kõrgesti austatud esimees ja raportööri tegemist on tõesti üpris tulise aruteluga, mis on siin käima lükatud, sest ma näen, et vähemalt üksikasjades on meie liikmed eriarvamustel. ma arvan, et enne kui me sellest pikemalt edasi räägime, oleks tähtis veel välja tuua, et tegemist on erinevate arvamustega lahenduste osas, aga põhimõtte küsimuses oleme me ühel nõul. ja sellepärast on kohe alguses veel väga tähtis öelda, et tegemist on suurepärase raportiga. ma leian, et ka töögrupi töö tulemus oli suurepärane. minu elus on tegemist kolmanda korraga, kus ma äh, saan töötada käitumisjuhendi kallal ja teha muudatusettepanekuid, mõeldes erinevatele poliitilistele skandaalidele, mis on kodanike usaldust vähendanud ja ma arvan, et lahendused, mis me Euroopa Parlamendis tervele hulgale küsimustele leiame, peavad olema väga selged ja täpsed, aga ka tasakaalus. vastupidiselt lahendustele, mis võib-olla varem on leitud, nii et suur tänu selle eest. me ei tee siin neid muudatusi mitte enda nimel, vaid meie oleme saanud ülesande oma valijatelt ja see ka oleme me saanud suure usalduse krediidi, meie usaldust äh, ikka ja jälle vähendatakse, kui meie kolleegid äh, kuritarvitavad äh, Äh, süsteemi, seda kas siis enda huvides või kolmandate osapoolte huvides, eriti kui neil on sellest oodata eeliseid või nad peavad näiteks hääletama mingit moodi siin Euroopa Parlamendis äh, selleks, et neid eeliseid saada. või siis, kui nad äh, kasutavad ära süsteemi, olles raportöör, ehk kui nad kasutavad oma ametikohta ära selleks, et saada sellest mingeid eeliseid sellised, ähm, selline käitumine hävitab usalduse ja usalduse taastamine võtab väga palju aega, sest äh, ei kaotata usaldust mitte ainult äh, parlamendi, vaid ka demokraatia ja õigusriigi vastu. ja sellepärast on väga tähtis, et me töötaksime välja ka äh, karistused ma ei taha nüüd tulla tagasi kõikide punktide juurde selles raportis, sest me oleme põhimõttelistes küsimustes nõus. aga vastupidiselt Andrewle leian mina, et mul on väga hea meel, et äh, raportöör ja meie komisjoni esimees on väga täpseid lisandusi sisse viinud minu arvates on väga tähtis sisse tuua ka raportööri roll, sest kui raportöör nimetatakse ametisse, siis äh, antakse talle selle ülesanne, selle ülesande kannab talle üle parlament, äh, kas siis äh, teeb seda valdkonnakomisjon või koordinaatorit, nii et luuakse usalduslik suhe ja ma olen veendunud, et äh, raportöörilt võib raportöör raport ka ära võtta, võib raporti ka ära võtta siis, kui raportöör oma ametit kuritarvitab. eriti, kui selle kohta on selged tõendid. kui juhtub, et keegi koostab raporti valdkonnas, kus on äh, selge, et et äh, raporti koostamisel teda mõjutati ja äh, talle pakuti mingeid äh, stiimuleid, siis äh, on ilmselge, et see raport tuleb ära võtta. nüüd on küsimus äh, selles, et kuidas seda kõike teha, mina päris täpselt ei tea. härra esimees Kasiini, teie ütlesite, et seda tuleks teha samamoodi kui teiste valitud ametite puhul parlamendi sees. kuid teiste valitud ametite puhul äh, ei ole see komisjon. ma sain teie järgi aru, et seda peaks tegema komisjon vastavalt artiklile seitse, käitumisjuhendis peaks selleks olema esimeste konverents. kui ma loen artiklit seitse lõiget D ja sellest õigesti aru saan, siis esimeste konverentsi ettepanekul on võimalik võtta raport ära raportöörilt. minu arvates tuleks mõelda ka selle peale, kas see organ, mis raportööri ametisse nimetas, võiks ka raportöörilt raporti ära võtta. ma pole selles veel päris kindel. vastupidiselt kolleeg Guerrero Salomele, kes ütles, et äh, valitud mandaadi äravõtmine peab olema viimane võimalus sellega ma ei ole nõus, sellepärast et valitud amet, mis antakse lisaülesandena, ehk et kui võetakse ära see lisatud amet, siis see on väiksem karistus kui kodanikuõiguste äravõtmine ja seda äh, me ei peaks väga tihti kasutama, meil on siin tõesti kaks täiesti erinevat äh, reeglite kogu ja seda nähakse ka põhiseaduslikult erinevalt. nii et ma ei räägiks siin valitud ametitest, nii nagu te seda Hispaania puhul selgitasite. kui mina õigesti mäletan, siis äh, Teil Hispaanias on seal valitud ametid, meiega ei saa neid ära võtta, seda saab teha ainult kohus või valija meie räägime siin praegusel hetkel nende ametite äh, äravõtmisest, mis on amet, mis on antud parlamendisiseselt äh, ja need ei puuduta rahvasaadiku õiguseid, põhilisi õigusi, mis on kõikidel rahvasaadikutel. nii et äh, mina ütleksin, et oleme raportiga nõus, suur tänu selle koostamise eest, ma arvan, et see on muutunud veelgi paremaks kui see variant, mis töögrupis välja töötati. Eh, suur tänu. enne kui kolleeg sõnaga sõna saab, tahaksin tulla tagasi tõsiasjade juurde. artikkel üheksateist kodukorras kirjeldab menetlust karistuste määramiseks, seal on kirjas, et esimeste konverents võib kolme viiendiku häälteenamusega ehk kvalifitseeritud häälteenamusega äh, ja hääled peavad tulema vähemalt kolmest fraktsioonist äh, parlamendile teha ettepaneku, et äh, ametid võetakse ära presidendi, asepresidendi, kvestorite, komisjonide esimehed, kohad, komis-, komisjonide aseesimeeste või delegatsioonide juhtidega või ka ükskõik milline teine parlamendisisene amet. ja selliseid äh, ettepanekuid peab tegema parlament tegemist on tõesti kõige parema tagatisega, ehk et seda ei tee mitte ainult esimeste konverents, vaid ka parlamendi täiskogu kolme viiendiku häälteenamustega peab selle otsuse kinnitama. ehk me ei räägi siin rahva poolt antud mandaadist, vaid nagu siin selgelt öeldud, tegemist on mandaadiga, mille andis parlament. nii et probleem on järgmine, kui töögrupp on need karistused juba ette näinud, raporti äravõtmine nimelt, siis seda tuleb teha täpselt samasuguse menetlusega, ehk et lõpphääletus toimub täiskogul. või me peaksime mõtlema, et kui me teeme seda teistmoodi ja kui jah, siis kuidas. et, et seda otsustab siis esimeste konverents või siis, et esimeste konverents kutsub valdkonnakomisjoni üles mitte saadikut komisjonist välja viskama, vaid võtab tal ainult raporti ja nüüd järgmisena kolleeg sõnaga. Eh, suur tänu. olen nõus nendega, kes on öelnud, et see arutelu seisneb tegelikult selles, et äh, me, kodanikud peavad suutma usaldada neid äh, inimesi, kes Euroopa Parlamendis töötavad äh, ja olla kindlad, et need isikud ei kasuta oma volitusi ära selleks, et endale majanduslikku kasu saada ja seetõttu leian ma, et üks suur murepunkt meie tänases arutelus on äh, sanktsioonid, sanktsioonivõimalused, mida saab kasutada siis, kui on tekkimist, kui on tegu mingisuguse rikkumisega. artiklis äh, sada äh, viiskümmend kolm mainitud sanktsioonid ei ole tegelikult eriti hirmutavad iseenesest, kui näiteks on tegemist maksustatud lobitegevusega ja selle eest on saadud kümneid tuhandeid eurosid, siis tegelikult ei ole eriti suureks trahviks see, et äh, on võimalus, et sult äh, võetakse päevarahad ära äh, mõneks päevaks. ja seetõttu artikkel sada viiskümmend kolm sada viiekümne kolme puhul on äh, võib-olla poliitiline sanktsioon kõige olulisem. me rääkisime siin äh, raportööri volitustest, ametikohtadest, äh, aga oluline on ju ka tegelikult avalikustamine artiklis kaheksa lõikes viis mainitakse avalikustamist Euroopa Parlamendi koduleheküljel. ma leian, et on oluline rõhutada äh, et äh, avalikustamine peab toimuma väga äh, nähtaval, silmatorkaval kohal parlamendi kodulehel. ma arvan, et äh, see hirmutegur ei ole eriti suur, kui kodanik peab tõesti tõsiselt otsima, et seda infot leida kui on tegemist mingisuguse rikkumisega, siis selle rikkumise avalikustamine peaks olema kohal, mis, mida on kerge Euroopa Parlamendi kodulehelt leida mis puudutab artiklit üks ja artikkel kaks, siis äh, sel, nende puhul ma ei saa tegelikult aru äh, loogilisest üle, ülesehitusest. see, et töögrupp artiklis üks luuakse äh, lähtuvalt nii-öelda nõuandvatest või põhimõtetest ja artikkel kaks jällegi puudutab liikmete kõige olulisemaid kohustusi aga kui me vaatame nüüd neid mõlemaid artikleid, siis tegelikult lähenemine artiklites on ühesugune. mõlemal juhul on kirjas, et oma ülesandeid täites Euroopa Parlamendi liikmed on kohustanud, kohustatud, see on kirjas artiklis üks punktis üks ja artiklis kaks on jällegi kirjas oma volitusi täites Euroopa Parlamendi liikmed on kohustatud nii-öelda äh, nii-öelda juhtnöörid äh, ja liikmete äh, kõige olulisemad kohustused, mis on nende kahe asja vahe, kui äh, tegelikult mõlemal puhul on liikmed kohustatud midagi tegema. ja siis võib rääkida kõikidest nendest kohustustest ja sellest, kas kohustused on mõistlikud, põhjendatud. erinevates liikmesriikides on erinevad lähenemised äh, ja erinevad süsteemid äh, ja ja erapooletu olemine on minu jaoks täiesti mõistetamatu, mind on valitud poliitikuna öö, äh, ametisse ja mitte erapooletuna, mul on oma poliitilised, poliitilised seisukohad ja öö, üldsuse huvide kaitsmine minu jaoks äh, ei, ma, ma ei saa sellest aru. ja ma ei tea, kuidas kolleegid seda tõendavad, tõlgendavad. sõltuvalt sellest, kas me oleme poliitilise skaala paremast, paremalt poolelt või vasakult poolelt pärit, võime me defineerida selliseid mõisteid erinevalt ja ma arvan, et kõige mõistlikum siin oleks keskenduda olulisele nimelt sellele, et me peame kohaldama sanktsioone raha või teiste majanduslike kasude, kasu äh, liikide saamise puhul. ja siis veel. kes võib volitusi tagasi võtta, ametikandja volitusi tagasi võtta Äh, kui me räägime Euroopa Parlamendi äh, liikme volikutest, äh, volitustest, siis valijad saavad seda teha võib-olla mõningates liikmesriikides ka ka kohtud, aga meie ei saa valijate valikut tagasi võtta, meie saame volitusi ära võtta ainult sellistest ametitest, mille me oleme ise andnud ja minu arust on kõige olulisem see, et need, kes on valinud liikme äh, Äh, mingisse ametisse, äh, on ka need, kellel on õigus neid samu volitusi ära võtta. miks nii? sellepärast, et me peame väga hoo-, ettevaatlikud olema ja kandma hoolt selle eest, et volituste äravõtmist ei kasutataks poliitilise sanktsiooni vahendusena ja volitused võetakse ära üks äh, siis, kui äh, selles osas valitseb üksmeel, olgu tegemist esimeste konverentsiga või meie komisjoniga, siis peab valitsema üksmeel selles osas, et on rikutud reegleid äh, Äh, saadud majanduslikku kasu äh, nii, nagu seda ei peaks saama. nii et mina arvan, et me peaksime lähtuma sellest põhimõttest, et need, kes on äh, kellegi mingisse ametisse valinud, saavad selle ametikandja volitused sellest ametist ka ära võtta. aitäh! suur tänu! härra Kruutin. suur tänu, esimees suur tänu ka selle suurepärase raporti eest, mille olete esitanud meie komisjonile. üld, üldiselt võib öelda, et me oleme üksmeelel me kirjeldame käitumisjuhendit, meil on juba oma läbipaistvuse register ja see juba toimib ja ma arvan, et me oleme astunud suure sammu õiges suunas eelmisel aastal nimelt läbipaistvuse suunas. käitumisjuhend on möödapääsmatu, sellepärast et Euroopa Parlamendis on olnud sellega probleeme, tegemist on kuritegeliku kuritegelike juhtumistega ja kui tegemist on kuriteoga, siis peaks loomulikult kohus selliste küsimustega tegelema. loomulikult Euroopa Parlamendi liikmetel on oma moraalsed põhimõtted ja meie avalikkusel samuti on oma moraalsed põhimõtted ja, ja ootused meile selles osas, kuidas me käitume kuid äh, see ei kaitse meid äh, kunagi äh, meid eelmise juht, eelmiste juhtude, sarnaste juhtumite mõju eest. ma võitlen sellise üldise kahtlustamise vastu. vanasti oli see võimalik näiteks keskkonnakomisjonis ja tööstuskomisjonis kui mul tuleb ikka korralik raport koostada, siis seda, siis see on väga suur töö ja siiamaani äh, olen eh, fraktsioonidest, eh, erinevatest fraktsioonidest teinud koostööd kolleegidega, see on väga raske, väga raske on kokkuleppele jõuda eh, erinevate seadusloomeliste projektide osas ja me ei tohiks nüüd oma tööd raskendada ainult sellepärast, et paar inimest ei pea reeglitest kinni aga nagu öeldud, väljaspoolt äh, neid karistatakse, alustatakse karistusmenetlusi, see ei ole üldse mitte meie asi ja seepärast on väga hea, et see kõik jääb siin liiga, jääb siin hästi lihtsaks, sellepärast et äh, pärast läbipaistvust võib tulla läbipaistmatus, nähtamatus. Äh, kolleeg Sander ka ütles praegu hästi et ka poliitiliselt tuleb meil leida võimalusi, et ähm, teatud juhtudel poliitilisi mänge mängitakse kaasa, me peaksime mõtlema lõpptulemusele ja sellepärast on ka väga tähtis, et äh, selliseid asju ka poliitilisel tasandil ära ei kasutata kui kõik ei toimu päris äh, nii, nagu enamulikule fraktsioonidest äh, sobib, siis võib-olla peaksime tõesti sekkumisvõimaluse ette nägema. Äh, selle peale tuleb mõelda, aga härra esimees, te olete seitsme punktiga väga hästi kokku võtnud selle, kuidas põhiseaduskomisjon tulevikus äh, kodukorda ette näeb, ma arvan, et me ei peaks rohkem sellega tegelema, vaid äh, lihtsalt pidama kinni sellest, mille töögrupp on välja töötanud, sellepärast et päris läbipaistvus tuleb nähtamatus ja ma ei tea, kas me tahame olla nähtamatud Euroopa Parlamendina, pigem tahame olla nähtavad, äh, üheksakümmend üheksa koma üheksa, võib-olla isegi sada protsenti kolleegidest peavad kinni moraalsetest väärtustest, mis äh, avalikkus äh, meile peale on pannud siin räägite nendest eelistest, mida raportöörid saada võivad. meil on siin parlamendis ju poliitiline hügieen, mis toimib väga hästi. kõik, mis siin kirjas on, on väga hea, see tuleks niimoodi rakendada, kuid ärgem üle pingutage, ma arvan, et see teeb suurema osa kolleegide töö raskemaks. ma leian, et valdkonnakomisjon on ka hea, kui küsitakse, et kuidas seda teha siis, et meil oleks mingi äh, niinimetatud tarkade klubi, mis nõu annaks, sellepärast et tõlgendusvõimalused on alati erinevates suundades olemas ja sellepärast on see ettepanek, mille te tegite, väga hea. meil on olemas äh, ajakava, nii et võtkem see kõik vastu selleks, et esimeseks, esimesel detsembril saame täiskogu selle vastu võtta ja selle menetluse lõpetada. suur tänu No, no, ha, ha interrumpido usted, señor presidente, pero con toda razón, porque mi deber es intervenir aquí y no hablar por teléfono. ei, katkestasin teid äh, sellepärast, et äh, ma ei saa teisiti, kui pean siin sõna võtma. see on minu kohustus. kõigepealt, mis puudutab Rahvaparteid, siis Rahvapartei nimel tahaksin rõhutada, et äh, meie jaoks on käitumisjuhend tähtis Äh, toetame seda ja tänu teile, äh, tänu kolleegidele, kes on äh, sõna võtnud, toetanud seda protsessi, tänu teile, esimees, kes on selle kallal töötanud, on oluline, et käitumiskoodeksi põhimõtted kajastuksid ka meie kodukorras ja selles osas võite olla kindlad, Rahvapartei fraktsioon toetab teid. teiseks kolleegid on väga tabavalt meie tänast arutelu teemat kommenteerinud, olulise välja toonud. härra Sönegar tundis muret esimese paari artikli pärast, aga äh, mina isiklikult tema muret ei jaga. kui britid äh, olid head eurooplased, siis nad mõistavad, et, et tegelikult nad ei, nad esitavad oma valijate hulgast kõiki, hoolimata sellest, millisesse poliitilisse parteisse te kuulute, kui teid on valitud lõppkokkuvõttes. mis puudutab täna tõstatatud küsimus, küsimusi ja teemasid näiteks laiendatud töörühmade kohta kui ma õigesti mäletan, mina olin ühe laiendatud töörühma, siis äh, äh pidin ma deklareerima, kas äh, mul oli mingisugune deklareeritud, kas mul oli mingisugune sekretäriaadi abi äh, laiendatud töörühma jaoks ja ma ei saa aru, miks see ei peaks olema avalik ka tulevikuses. mina usun iseenesest laiendatud töörühmadesse ja ma tean, et äh, on jõude, kes üritavad laiendatud töörühma ja töörühma, töörühmade tööd õõnestada, kuid mina arvan, et selliste töörühmade abil on võimalik üksmeelele jõuda, asjaga minna süviti, nii et mina isiklikult suhtun väga soosivalt laiendatud töörühmadesse. ja mida läbipaistvamalt need töörühmad oma tööd teevad, seda parem ja siis, äh, mis puudutab äh, raportööri karistamist, siis äh, siinkohal on oluline ka eeskuju ja näidete jõud kui me tahame rõhutada, välja tuua seda, et keegi ei ole ära teeninud raportööri staatust, äh, sellepärast et nad on äh, meie käitumisjuhendit äh, eiranud, siis me peaksime seda tegema selgelt ja nähtavalt. Andrew Tahv arvab, et me võiksime lihtsalt raporti vastu hääletada, aga mina arvan, et, et neid inimesi tuleks ka teistele näidata nende eeskuju, nende näide tuleks teha, tuua välja. ja koordinaatorite puhul rakendatakse meie keerulist valimissüsteemi, mis põhineb punkte, punktidel, aga äh, koordinaatorite ettepanekud äh, puhul hääletab ju tegelikult kogu komisjon, võtame näiteks Horvaatia, Äh, hääletamise, äh, Horvaatia liitumise, siis äh, võib-olla mõni isik meie komisjoni arvates ei ole õige isik, hoolimata sellest, et et tema kandidatuur on üles seatud koordinaatorite poolt. ja komisjon lõppkokkuvõttes ju otsustab. nii, et tegelikult äh, Need inimesed, kes on raportööri valinud, nendel peaks olema õigus need, selle raportööri volitused ära võtta, kui nad peavad seda vajalikuks. ja äh, lõppkokkuvõttes otsused langetavad meil siiski ju, langetab meil siiski ka esimeeste konverents, aga mina leian, et äh, nõuandekomisjon on oluline, nagu ütles härra Guerrero. mina tunnen äh, Euroopa Parlamendi äh, tööd äh, kõige põhjalikumalt, meil on oma käitumisjuhendid ja sageli ei ole üldse selge, millised ametikohad on milliste sätetega hõlmatud ja selles mõttes ma leian, et et nõuandekomisjon on väga oluline. ma suhtun ka kõhklevalt presidendile liiga suurte volituste andmisesse. nõuandekomisjon äh, äh, on siinkohal minu meelest parem lahendus, ma arvan, et äh, liikmetel on õigus sellele, et nõu-, nõuandekomisjon hindab nende asja, nende ja kuulab neid ära, mitte ainult president ja nõuandekomisjon võiks siis oma arvamuse edastada presidendile igal juhul tahaksin avaldada teile tunnustust tehtud töö eest ja kinnitan teile veel kord, et Rahvapartei fraktsioon on valmis selles töös osalema täiel määral, seda teksti veelgi parandama. ja äh, põhimõtteliselt peaks olema äh, meie äh, parlamendiliikmed mitte ainult äh, väärikad, austusväärsed, vaid ka väljaspool igasugust äh, kahtlust, nagu Caesari naine, härra Prants yes, um,. suur tänu. This parliament also for its reputation, but it is important. ma pole võib-olla esimene, kes Euroopa Parlamendi reputatsiooni hakkab kaitsma ma leian, et loomulikult avalikke ameteid tuleb täita ja väärikalt ja austusväärselt ja ma arvan, et on oluline eristada neid liikmeid, kes teadlikult eiravad meie eeskirju või, ja neid, kes seda teevad kogemata eeskirjade hägususe tõttu, iseäranis on see oluline huvide konflikti kohta. härra muudatusettepanekus number üheksa, härra Tahv juba viitas sellele, üheksa alab punkt E on mainitud ühte arvu. ja see arv on siis äh, viis tuhat eurot kalendriaasta jooksul. ja kui vaatate viis C-d, siis äh, siin on mainitud igasugust rahalist toetust ja see võib olla midagi sellist, mida sa oled unustanud. kui te vaatate aga üheksa H-d, siis äh, siin räägitakse kõikidest äh, majandushuvidest, mis võiks tööd mõjutada ja see on üsna subjektiivne sõnastus, me kõik leiame, et me ei ole korrupte-, korrumpeerunud. ja me kõik võime ju panna käe südamele ja öelda, et see mind küll ja minu tegevust ei mõjuta. ma arvan aga, et see, selle ähmasuse suudame me välja juurida väga täpsete sõnastuste tõttu sõnastuste abil ja konkreetsete küsimuste abil, mille liikmed peavad küsima, mille liikmed peavad vastama, sellisel moel oleks väga raske kellelgi pärast hiljem öelda, et ma ei teadnud, et, et see nii on ja ma ei teadnud, et ma eksin eeskirjade vastu. me ei tahaks, et ausad inimesed satuksid mingite sätete tõttu teadmatult ja pahaaimamatult rünnakute ohvriks. Eh, suur tänu. härra Guerrero soovib oma eelmiseid eh, kommentaare täiendada. jah, esimees, selleks, et vältida igasugust eh, arusaamatust ja meie sotsiaaldemokraatide seisukohtade küsimuses, siis ma olen nõus härra Hefneriga ja, ja mis puudutab valitud ametikohtu, kohti, kasutasin varem lihtsalt äh, valesid sõnu. härra Šepnen. Thank you, Chairman. Thank you indeed also for this report. I think it's an extremely suur tänu, suur tänu sulle raporti eest, arutelu on iseäranis huvitav aga, aga mul on omalt poolt mõningad mõtteid sellega seoses. kõigepealt, mis puudutab muudatusettepanekut kaksteist ja nõuandekomisjoni, siis kas see on tõesti äh, parim lahendus, et tegemist on äh, nõuandekomiteega, kes äh, nimetatakse ametisse, mitte ei valita kui me tahame oma legitiimsust kodanike silmis parandada, siis äh, oleks võib-olla parem äh, nõuandekomitee valida, mitte ametisse nimetada. ja teiseks teiseks. Äh, nõuandekomitee tegevus äh, ja töö, menetluse arutelud, äh, kas need on äh, protokollitud, avalikud, see võib-olla ei oleks nii paha mõte. sellised küsimused kerkivad esile ikka ja jälle ja siis me peame ka otsustama, kas äh, nõuandekomitee otsus on siduv või mitte. mis puudutab äh, muudatusettepanekut number kaheksa, jah, nõuandekomiteest räägin ma. muudatusettepanek number kaheksa, kahtluse tõttu, äh, kahtluse korral võib liige poolduda nõuandekomisjoni poole nõu saamiseks ja küsida nõuandekomitee arvamust, ma arvan, et siinkohal me peaksime panema paika ka äh, ajalised raamid ja kohustama nõude, nõuandekomiteed äh, vastama kas siis näiteks kolmekümne päeva jooksul, mitte äh, mingi määramata ajavahemiku jooksul. ja mis puudutab majandushuvisid, siis ma arvan, et majandushuvisid tuleb tõlgendada, määratleda laiemalt äh, suhteliselt laialt äh, ja muudatusettepanek number üheksa on äh, siin minu jaoks oluline. erasektor äh, ja avalik sektor olid varem kaks eraldi kategooriat, aga nüüd need kategooriad rohkem kui varem kattuvad ja inimesed liiguvad ühest kategooriast teise, avalikust sektorist erasektorisse ja neid kahte sektorit on väga raske eristada ja võib-olla me võiksime siis seetõttu ka pöörata sellele tähelepanu oma sõnastus, sõnastusele ja kaasata ka riigiteenistuse, sellepärast et riigiteenistusega võib kaasneda ka teatav majanduslik kasu, äh, näiteks äh, teenides kohalikul tasandil, kohaliku tasandi äh, ametivõimudes. ma arvan, et me peaksime siin majanduslikku kasu te määratlema pisut laiemalt äh, ja mitte määratlema seda ainult erasektoriga. Äh, siinkohal on kõige olulisem läbipaistvus, usaldus ja see, mida riigiteenistustes tehakse, on selles kontekstis äh, täpselt sama oluline kui erasektori huvid. aitäh. Honorable Viiland. Viiland, palun järgmisena jah, suur tänu, härra esimees, mina tahaksin kol-, kõigepealt tulla selle juurde, mida ütles härra Kroote, siis eh, mida kolleeg Prons. tahan väga selgelt eh, välja tuua, et ma põhimõtteliselt toetan seda dokumenti ja otse loomulikult võime me rääkida siin eh, erinevatest mõistetest nagu üldsus ja nii edasi. ma arvan, et mingil hetkel me leiame ka lahenduse, kui need, oleme neid asju natukene seedinud. tuleksin muudatusettepanekute üheksateist ja kaksteist juurde. mina neljateist aasta jooksul ei ole näinud mitte ühtegi korda, kus mõni lobist oleks pöördunud minu poole ja kus ma või, oleksin võinud öelda, et punane joon, millest üle ei tohi minna, oleks olnud kas või silmapiiril ja tahaksin lihtsalt teile meelde tuletada, millest me siin räägime. kolleegid, äh, mis lõks on läinud, need tegelikult otsiti ka teatud reeglite ja standardite äh, äh, kaudu välja, nii et mina oma koduriigist ei tea küll mitte kedagi, nii et me ei tohiks ära unustada paari asja, kui me seda dokumenti vastu võtame. kui provokatiivselt üritatakse meie poole pöörduda, siis need, kes kiusatusele järele annavad, neid tuleb karistada. aga me peaksime asja vaatama ka teiselt poolt. Need, kes seda ei tee, neid, nendega tuleb ka arvestada, kui minul oleks selline ettepanek tehtud, siis ma oleks öelnud, et see on küll väga huvitav ja oleks siis kõndinud parlamendi presidendi juurde ja öelnud, et vaadake, mis siin toimub. nii et me tõesti vaataksime, kas me saaksime luua ka näite nende jaoks, kes väljaspoolt meie reegleid äh, rikuvad. sellepärast kolleeg Sõndeko on ma arvan et, et üheksakümmend viis protsenti või võib-olla rohkem kolleege tegelikult üritavad äh, reegleid täita või täidavadki neid ja ma arvan, et me ei tohiks äh, kõiki ühe vitsaga äh, lüüa ja et me ei peaks neid rikkumisi avalikustama. jah, meil veebileheküljel peaks olema rohkem häid uudiseid ja võib-olla peaksime sinna sisaldama lingi, sinna panema lingi selle kohta, kes on rikkunud mida. on kohe ilmselge, et sellele lingi, lingile klikatakse väga palju. jah, ma arvan, et äh, ka presidendil on õigustatud huvi, et tema ametiperioodi jooksul me selle küsimuse lahendame kuid mõeldes artiklile üheksa, artiklitele üheksa, kümme ja kaksteist, siis me tegelikult ei ole veel oma tööga lõpule jõudnud. meil on vaja rakendamiskultuur luua, see nõuandev komisjon on midagi täiesti uut, ma ei usu, et ta peaks asuma tegutsema siis, kui keegi väidab, et on toimunud rikkumine ma arvan, et ta ei peaks mitte ainult orienteerumisabi äh, andma. orienteerumisabi on selline ähmane mõiste, kui mõni rahvasaadik tuleb ja ütleb, et selline on lugu, kuidas käituda, siis me ei saa lihtsalt äh, öelda, et jah, äh, kolme häälega kahe vastu arvame, et suure tõenäosusega on asjad nii ja et see rahvasaadik on siis äh, avalikkuse turmtule all, see ei ole küll õige. liikmetena on meil vaja ka õiguslikku järjekindlust. ja ma, mulle meeldiks, kui selle nõuandva komisjoni pädevuses oleks ka see, et kui kolmandat isikut äh, reegleid rikuvad, siis rahvasaadikutel peab olema võimalus konfidentsiaalselt äh, see info edastada ja siis õigus, ja siis nõuandekomisjon peaks ka sellega tegelema siis mulle ei meeldi see, et artiklis neli muudatusettepanekus üheksa äh, räägitakse täiesti ähmastest õigusmõistest, milline on juhtorgan äh, juhtorgan kahekümne seitsmes erinevas liikmesriigis ja kui siis ma saadan liikme nõuandvasse komisjoni ja küsin, kas äh, nõuandev komisjon äh, näeb seda või teist organit sinu koduriigis juhtorganis, siis tegelikult äh, muutub asi ähmaseks. ma valin täiesti ähmase õigusmõiste ja ei saa tegelikult mitte mingit äh, õiguskindlust, äh, kui mulle annab äh, nõu õigusandev komisjon. teiselt poolt ei soovi ju ka inimene, kes pöördub selle komisjoni poole, ennast päris paljaks koorida. nii et ärgem ületagem neid oktaave, mis kla-, klaveril on. siis sissetulekud minu arvates ei ole siin piisavalt rangelt äh, defineeritud, siin on veel terve rida seaduseauke. muudatusettepanek kümme, siin oleks ka mul üks ettepanek. see ajab mind ka siin natukene närvi see, mis on ilmselge, ilmselge koorum on see, mida peab kandma rahvasaadik. me ju ei tea iial, mis on ilmselge. nii et mulle meeldiks, kui seal oleks teatud turuväärtus paika pandud, kui keegi mulle näitab mingit akvarelli, siis selle akvarelli turuväärtus on äh, null, sellepärast et seal pildi peal olen mina ja veel võib-olla mõni hõimujuht. aga kui ma lasen sellel pildi mõnel kunstnikul teha, siis ma maksan võib-olla kaks tuhat eurot selle eest, nii et tõesti tuleks siin ka mingi õiguslikult järjepidev äh, lahendus leida ja ma arvan, et me peaksime sinna lõike kolm lisama. ehk et kui tehakse kingitusi, mida pole võimalik tagasi lükata, neil on võib-olla isiklik väärtus, mitte mingit objektiivset turuväärtust. Saksamaa parlamendis on äh, reegel, kus öeldakse, et kui kingitus äh, maksab üle saja viiekümne euro, siis tuleb see ära anda või et siis äh, saadik ostab selle kingituse ära ja maha arvatakse see piirmäär sada viiskümmend euro. näiteks kui on kingitus, mis maksab kuussada eurot, siis ta peab selle ära andma või ta ütleb, et ta maksab sellest nelisada viiskümmend eurot, sest see on temale isiklikult tähtis ja ärgem unustagem, et tegemist on ju ka prügiga, sellepärast et äh, me ei tohi ju neid kingitusi nii-öelda minema visata, vaid me peame need tõesti saladusloori all kuidagi kuhugi ära sokutama, nii et ma arvan, et selle kohta on ka paremaid lahendusi. ja lõpetuseks, härra esimees, mulle väga meeldiks, kui põhjenduspunktides veel kord äh, tehtakse väga selge üleskutse nendele kohtadele, mis meil tuleb äh, veel parandada. meil on vaja parlamentaarset äh, puutumatust äh, parandada, kui rahvasaadikule midagi ette pannakse, kui selgub, et on midagi, mida ta teeb ja mis on seadusevastane meie reeglite järgi, aga ei oleks seadusevastane tema koduriigi parlamendi reeglite järgi, siis see olukord on ebaõiglane. siis näiteks, kas saadikute kontoreid on võimalik läbi otsida? võin teile rääkida juhatuse koosolekutelt, et meil oli väga raske paika panna, kus on piir puutumatuse ja Olafi vahel kui rahvasaadik paneb oma mandaadi maha, kas siis on teatud kaustad, mis on kaitse all, ma ei räägi siin mingist altkäemaksu loost, vaid ma räägin täiesti tavalistest töödokumentidest, mis igal rahvasaadikul on oma kontoris. on teatud konfidentsiaalseid dokumente, mis peaksid olema parlamentaarse puutumatusega kaitstud, nii et me ei tohiks sülitada vanasse kaevu enne, kui uus on valmis nii et sellepärast, härra esimees, mulle meeldis, kui te põhjenduspunktides veel kord teeksite ka üleskutse äh, kaasatud organitele ja tegelikult tervele sellele kojale, et ka sellised asjad oleksid paika pandud. Eh, suur aitäh, härra Viiland. ja palun, kolleeg. Eh, suur tänu, härra esimees kõigepealt räägiksin natukene avalikustamisest ja avalikkusest. ma arvan, et äh, märkimisväärselt suurem ennetav mõju on äh, sellel, kui äh, kui äh, käitumisjuhendi eiramine ja eeskirjade eiramine avalikustatakse, avalikustatakse, kui näiteks oleks sanktsioonidel. ja seetõttu ma teen ettepaneku, et kui on langetatud otsus, et meie moraalseid tööpõhimõtteid on eiratud, siis oleks see meie kõigi huvides, et see info leviks nii laialt kui vähegi võimalik, kui me tahame, et meie eeskirjad oleksid tõhusad ja mõjutaksid mingilgi määral Euroopa Parlamendi liikmete volituste täitmist, siis kõige tõhusam sanktsioon on see, kui valijaid informeeritakse sellest, kuidas liige on rikkunud meie koodeksit. ja seetõttu on oluline, kui selline otsus langetatakse, et see otsus Euroopa Parlamendi leheküljel ka avalikustatakse. ja info, äh, selline info äh, äh, liigub kiiresti internetis, mõni arvab, et see on probleem, sellega ma pole nõus, mina arvan, et see on väga oluline, et valijatel oleks igal ajahetkel juurdepääs, kerge juurdepääs sellisele infole. vastupidiselt sellele, mida ütles härra Sõnekaart, siis mina arvan, et muudatusettepanekud kuus ja seitse on väga mõistlikud, käitumisjuhendi positiivne ja negatiivne määratlus oluline on see, et meil kõigepealt kirjeldatakse positiivselt seda, mida liige peab tegema ja siis negatiivselt eh, eh, siis kirjeldatakse seda, mida liige ei tohi teha. aga eh, mis puudutab muudatusettepanekut seitse, artikli kaks punkti B, siis kus räägitakse korruptsioonist, siis sellega seoses on mul küll probleeme. korruptsioon on liikmesriigi äh, õigustikust lähtuvalt äh, ebaseaduslik ja tõenäoliselt on kakskümmend seitse erinevat määratlust mõistele äh, korruptsioon, liikmesriikide õigus, liikmesriikide parlamendid, liikmesriikide kohtud otsustavad selle üle ja kui kaks isikut on valitud erinevates riikides Euroopa Parlamenti ja saadikuteks ja nende käitumine on äh, täpselt ühesugune, siis ühe puhul lähtuvalt liikmesriigi õigusaktidest võetakse talt lihtsalt ära tema päevarahad, äh, teisel aga võetakse ära tema volitused äh, ja ta võib sattuda vanglasse. ja nende rikkumine võib olla tegelikult sama. selline lähenemine äh, tundub mulle väga imelik, ma arvan, et seetõttu me peaksime täpsustama täpsemalt, millised korruptsioonijuhtumid võivad viia erinevate õiguste äravõtmiseni ja korruptsiooni, tegelikult korruptsiooni juhtimeid öö, Äh, käsitlevad ju tegelikult äh, liikmesriikide ja lähtuvalt liikmesriikide õigusele me peaksime siis vaatama, millisest, äh, milliste korruptsioonijuhtumite puhul on, on siis tegemist immunitsioon, immuniteedi äravõtmisega, parlamendiliikme kaitse äravõtmisega ja millised otsused peaksid langetama liikmesriikide kohtud, nii et ma arvan, et kogu selle korruptsiooni küsimus peaks olema täpsemalt käsitletud, kui selles raportis siiamaani on tehtud. ja veel üks asjaolu. kui äh, nõuandekomitee otsustab, et äh, raportöörilt võetakse volitused ära, siis kes selle otsuse lõplikult langetab, kas äh, koordinaatorid langetavad otsuse sellele, kas ja kas koordinaatorid otsustavad selle üle, kas kogu raport antakse teisele isikule või jääb ta või see raportöör jääb endiselt variraportööriks oma fraktsioonis näiteks, mina arvan, et koordinaatorid, mitte fraktsioon peaks selle otsuse langetama selle üle, kes siis selle raporti koostamise volitused üle võtavad aga nüüd tahaksin ka omalt poolt äh, avaldada tunnustust raportöörile. nagu me oleme mitmetelt eelkõnelejatelt kuulnud, äh, me kõik oleme nõus, et me liigume õiges suunas, aga oluline on äh, minu jaoks ka täpsustada seda, kuidas kaotame me, millal me täpselt kaotame parlamendiliikme kaitse ja millal me lihtsalt võib-olla peame loobuma mõningatest päevarahadest. suur tänu! härra Hefner, palun. Äh, tahtsin lihtsalt lühidalt veel kord öelda paar sõna selle põhimõttelise küsimuse kohta, kuidas me raportööride küsimuse lahendame tegelikult vaatasin veel siin koosoleku ajal seda asja uuesti ja kui ma nüüd asjadest õigesti aru saan, siis äh, esialgses artiklis seitse töögrupi ettepanekus oli kaks erinevat karistusmenetlust ette nähtud. ühelt poolt punktid A kuni D, kus president teeb lõpliku otsuse. ja ainult punkti E puhul, kus tegemist on valitud koha äravõtmisega, siis seal esimeeste konverents kolmeviiendikulise häälteenamusega võtab selle otsuse vastu ja pärast seda peab täiskogu selle otsuse kinnitama kahekolmandikulise häälteenamusega. nii on need asjad praegu. ja nüüd küsin, et kuhu me selle sisse kirjutame, me peaksime seda küsimust vaatama nagu valitud ametikohta ja ma arvan, et tegemist on tegelikult praegu õigustunnetusliku küsimusega, et kuhu me peaksime selle nüüd sisse panema. tegemist on väga kõrge tõkkega, mille me oleme püsti pannud, aga sellegipoolest, kui ma pean valima kahes praegu võimaliku variandi vahel, siis otsustaksin nagu esimees Kassiini, ehk et me vaatame seda kui ükskõik millist teist äh, valitud ametikohta siin kojas, sest äh, see, mida president oma võimutäiuses saab teha, ei ole karistused, äh, mis oleksid tema ametikohaga samal tasandil, vaid tegemist on äh, karistustega, mis lähevad allapoole, nii et ametikoha äravõtmine ei ole tavaline karistus, nii et äh, ma täna teeksin nii, nagu teie ette panite, aga ma arvan, et me tegelikult peaksime seda küsimust veel arutama, sest mulle on jäänud mulje, et tegemist on tõesti kõige tähtsama küsimusega. kõik ülejäänud küsimused, mis siin arutelus välja tulid, tunduvad mulle lahendatavad, ka kolleeg Viilandi küsimus, mul on väga hea meel, härra Viiland, et te muretsete selle prügi pärast, mis tekib parlamendis ja mis tuleb kuidagi kuhugi ära sokutada. nii et tõesti, me peaksime võib-olla juba õiguslikult asjades korra majja lööma, ehk et meil oleks selge nii-öelda puhas prügivaba äh, menetlused meil oleks tõesti selge, kuidas need asjad käivad, isegi siis, kui rahvasaadik peab ennast paljaks koorima. mulle tundub see siiski parem võimalus. mulle torkas silma, et selles arutelus tegelikult arutame me ka tegelikult seda, kuidas meie rahvasaadikutena iseennast näeme Äh, seepärast äh, tahaksin öelda veel midagi kolleeg Sandekoole, kuigi aega on vähe, aga loodan, et äh, te siiski andestate mulle. jah, ma ei räägigi siin üldist huvist, ma esindan ühte parteid ja esindan seda parteid siin ja seda ideoloogiat, mis on selle taga. ja parlamendi mõte ongi ju see, et meil on erinevad seisukohad erinevat seisukohta, mis on üldsuse huvides, meil on siin kommunistid, liberaalid ja see on väga hea. aga ma loodan, et ühiseks vaatekohaks ei ole mitte see, mis on minule isiklikult hea, vaid mis on üldsuse huvise, huvides. ütlen seda sellepärast, et mina olen kommunismist äh, niimoodi aru saanud, aga näen, et poliitilises reaalsuses käivad need asjad teistmoodi ja see tundub mulle natukene kahtlane. suur tänu. jah, suur tänu, teen hästi lühidalt toetan härra Viljandit sajaprotsendiliselt, eriti mis puudutab neid hägusaid õiguslikke mõisteid. ja tahaksin veel kord tagasi tulla kahe punkti juurde. ka minu arvates on väga tähtis, et nõuandev komisjon ei anna mitte ainult äh, abi orienteerumiseks, vaid otsustab äh, tõesti nii, et sellel on ka äh, õiguslik tähendus, näiteks muudatusettepaneku kaksteist puhul, mis puudutab äh, kingitusi, mina olen väikese fraktsiooni liige, pean sellepärast Saksamaal erinevates piirkondades ettekandeid pidama ja tihti tuleb mul ööbida hotellides, ma elan äh, Põhja-Saksamaal, nagu me teame, Euroopa Parlament tegelikult ei hüvita meie ööbimiskulusid, kuigi ööbimine on osa meie tööst kui nüüd äh, nelja või viietärnilises hotellis ööbida, siis hind on tavaliselt täpselt kuskil saja viiekümne euro kandis. tihti on see sada viiskümmend, kolmsada kuuskümmend, sada seitsekümmend, sada üheksakümmend, sada kaheksakümmend eurot, see on selline keskmine hind mulle tõesti meeldiks, kui me sellistes standardsetes olukordades, mis kehtivad meie kõigi jaoks, et me töötaksime välja selge reegli, selleks, et me iga kord, kui me kuskil ööbime ja keegi meie ööbimise kinni maksab ja me peame seal ööbima, et me siis iga kord ei peaks küsima ja pöörduma nõuandekomisjoni poole, mis peaks siis veel kontrollima, kas see ettekanne oli sajaprotsendiliselt osa meie tööst Euroopa Parlamendis, nii et ma arvan, et see küsimus tuleks lahendada ja siis muudatusettepanek üheksa, mis puudutab äh, sissetuleku avalikustamist. kui äh, seda on tõesti vaja teha, siis mulle meeldis, kui me saaksime teha sissetuleku kohta ka kommentaare. toon kaks näidet, näiteks meil Saksamaal on äh, selline maksuseadus, kus arvestatakse ka äh, Äh, abikaasa sissetulekuga, näiteks äh, talunike puhul äh, kui tehakse koos tööd, siis talunik arvestab sajaprotsendiliselt ka oma abikaasa sissetuleku, enda sissetuleku hulka ja ma arvan, et peaks olema võimalik kommenteerida seda süsteemi, sest muidu võib jääda väga vale mulje sissetulekust ja teine näide, kui ma mõtlen enda ameti peale, notari ja advokaadiameti peale, siis otse loomulikult äh, saan veel äh, sissetulekut tegevusest, äh, mida ma tegin kolm aastat tagasi ja nii võib jääda mulje, et parlamendi töö kõrval ma teen veel mingit lisatööd, aga ma tahaksin siiski lisada kommentaari, et tegemist on summadega, mis tähendab siis seda, et kirjutan, et need summad tulenevad äh, varasemast tööst, mida äh, tegin siis varem sest muidu kirjutatakse ajalehte, et äh, rahvasaadik äh, N töötab äh, veel ka oma parlamenditöö kõrvalt ja saab nii ja nii palju raha. samal ajal võib-olla rahvasaadik ise tegelikult parlamenditöö kõrval veel mingit lisatööd enam ei tee, nii et ma tahtsin seda kahte punkti veel kuidagi selgituseks sellesse raportisse sisse panna. Grazie, ancora sei scritto eh... suur tänu härra Mendes de Vigo soovib ka veel teha ühe lisamärkuse ja kolleeg Kroote ja kolleeg Sõdego ka. jah, aitäh, ma teen lühidalt ja tahaksin öelda härra Messerschmitti oma sõnavõtu puhul, tal on igati õigus. nimelt eh, kodukorra läbivaatamise raames me ei saa muuta immuunsust puudutavat protokolli, see ei ole võimalik ma oleks küll tahtnud äh, seeläbi muuta nii immuniteeti kui ka valimisi, kõike seda, mis puudutab tegelikult liikmesriikide küsimust. aga kui me tahame valimisprotsessi muuta, siis on meil vaja ka seda immuniteediprotokolli muuta. suur aitäh, kolleeg Kloote! jah, mul on küsimus raportööri kohta kui tihti on varem ette tulnud, et raportöörilt võetakse raport ära või et ta ise loobus raporti kirjutamisest, sest oli käinud väga keerulisi teid pidi, sest võib-olla kui poliitiliselt hääletusega nõus ei olda, selliseid olukordi me teame, aga mulle tundub, et me siin kõnnime ümber palava pudru ja ma tahaksin teada saada, kui palju konkreetseid juhtumeid tegelikult minevikus oli, mille üle me siin siis praegu räägime ja mõtleme, millised need karistusmeetmed olema peaksid, võib-olla saaksite sellele küsimusele vastata, ma tean, et tegemist on keerulise küsimusega ja võib-olla teil pole neid arvandmeid kohe käepärast. suur aitäh, härra Sondergaard. Ehm. suur tänu härra Hefnerile tahaksin lühidalt öelda, et ma ei hakka siin pikemalt arutlema kommunismi teemadel härra Hefneriga. Äh, mul puuduvad selleks igasugused eeldused, äh, võib-olla härra Hefneril need eeldused olemas, aga minul mitte. aga ütleksin siiski ühte. me räägime siin sellest, äh, kas me teeme liikmete kohustuseks üldsuse huvisid teenida. siin ei ole mingi jutt sõltu tegelikult äh, meie eesmärkidest, vaid meie kohustustest, aga seda kohustust ei saa tegelikult kontrollida, sellepärast et äh, meil puudub täielik üksmeel küsimuses, mis on üldsuse huvides. härra Hefner leiab tõenäoliselt, et äh, rohelised eesmärgid on olulisemad kui tööstuse elujõulisus, teised jällegi leiavad võib-olla hoopis vastupidist ja meil võivad olla absoluutselt erinevaid ettekujutused sellest, mis on üldsuse huvides. miks me peame sellisel juhul võtma endale kohustusi, mida me ei suuda määratleda? ja äh, ma arvan, et äh, see äh, parteiline kuuluvus küsimus, mida tähendab parteilise kuuluvuseta või, või osa või erapoolikusega erapoolikuse definitsioon on meil erinev. ja sellisel juhul me lihtsalt äh, kaasame siia tühje sõnu, mis ei tähenda reaalsuses mitte midagi. aitäh. lihtsalt lühidalt öeldakse, et me teenime üldsust ja ma tõesti hoiaksin sellest kinni, me tõesti peame üldsuse huvisid teenima ja kõik need asjad ei toimi, kui öeldakse, et härra Sondek Sandeko ja härra Hefner ei teeni üldsuse huvisid, lihtsalt kui tegemist on selge rikkumisega, siis tuleb see ka selgelt välja öelda. suur tänu! jah, tegemist oli tõesti väga tulise aruteluga ja ma ei tea päris täpselt, kes seda ütles, aga keegi ütles, et rahvasaadikud, Euroopa Parlamendi saadikud peaksid tegema kõik endast oleneva selleks, et oma valijate usaldust võita ja see tähendab seda, et meil peavad olema läbipaistvad reeglid. reeglid, mis on ka ranged ja selgesõnalised äh, selles osas, kuidas saadikud peavad käituma. minu arvates on see iseenesestmõistetav, ja ma arvan, et see oli ka meie eesmärgiks, keegi ei kahelnud ka selles, et meil tuleb see raport kiiresti vastu võtta. siin öeldi ju ka, et meil tuleb käitumisjuhend võimalikult kiiresti muuta ja me saime sellest aru väga kiiresti pärast seda, kui meil oli kolm ju-, korruptsioonijuhtumit siin parlamendis parlament võttis endale selle kohustuse, alustas kiiresti tööd ja see on ka tõend selle kohta, et meie parlamendis soovime läbipaistvust. see käitumisjuhend, selles käitumisjuhendis on ka äh, kirja pandud, et äh, rahvas peab teada saama, mis siin toimub, me peame olema läbipaistvad. töögrupp äh, töörühm vaatas läbi kõikide erinevate rahvusriikide parlamentide käitumisjuhendid, võrdles neid omavahel. me esitasime komisjonile ka kokkuvõtte sellest, nii et tegemist on käitumisjuhendiga, mis läheb tegelikult äh, Äh, riiklikest käitumisjuhenditest kaugemale, seisab neist kõrgemal. meil on vaja siin kiiresti edasi jõuda, sellepärast tuleks võib-olla äh, keskenduda tõesti kõige tähtsamatele küsimustele ma arvestan kõige sellega, mida te siin ütlesite, arvestan kõikide nende erinevate punktidega ja väga paljudest punktidest tuleb veel mul natukene üle järele mõelda, sest ma ei saa kohe oma arvamust öelda, kuid ühele asjale ütlen kohe oma arvamuse. siin öeldi nimelt, et me peaksime vahet tegema äh, rahva poolt antud mandaadi ja selle ametikoha vahel, mis anti parlamendisiseselt jah, kõik olid sellise vahetegemisega nõus ja mis puudutab raportööri ametit, siis minule isiklikult meeldiks, kui valdkonnakomisjon, mis selle otsuse tegelikult ju vastu võtab, nimelt äh, komisjon ju nimetab raportööri ametisse, et see komisjon saaks siis ka õiguse karistada, kui me arvestame nende karistustega, mis ei ole ette nähtud artiklis sada viiskümmend kolm ja kui see on nii-öelda viimane kar-, eelviimane karistusvõimeleja, karistusvõimaluse viimaseks karistusvõimaluseks oleks siis äh, rahva poolt antud mandaadi kaotus, siis tuleb tagada see, et esimeste konverents otsustab, saadab selle täiskogule ja otsus tuleb vastu võtta kahe kolmandiku häälte enamusega ja ka tõesti täiskogul on võimalik karistust määrata ainult kvalifitseeritud häälte enamusega. ma arvan, et see on põhimõte, millest peaksime lähenema. vaadake seda karistuste nimekirja, vaadake, kas see on täpselt nüüd see neljas karistusvõimalus neljas karistusvõimalus näeb ette, et äh, käitumisjuhendi rikkumise puhul raportöörilt äh, äh, siis, kui raportöör oma võimupiire ületab, siis president pöördub esimeste konverentsi poole punktis neli öelda päris täpselt sedasama, mida punktis viis, nimelt et esimeste konverents võib siis kasutada artiklit üheksateist, see tähendab seda, et pöördub täiskogu poole selleks, et täiskogu, kogu määraks karistuse. aga võib ka öelda, et esimeste konverents otsustab ise kui viimane instants. mulle jäi mulje, et me olime pigem selle poolt, et komisjon otsustab sellepärast, et raportöörid nimetatakse komisjonides väga hästi. muudatusettepanek selle kohta on juba tehtud. aga siin on tõesti teiste ametikohtadega pigem tegemist president, asepresident, kvestorid, valdkonnakomisjoni esimees, siis on vaja kahekolmandikulist häälteenamust. kui nüüd aga raportööri küsimus suunatakse tagasi komisjoni, siis peaks mõtlema ka sellele, kas, ka seal oleks vaja kahekolmandikulist häälteenamust. mulle tundub, et jah, loogiline oleks vähemalt. Te kõik võite teha muudatusettepanekuid ja meil on tõesti veel aega selle küsimuse üle järele mõelda. aga tahaksin veel öelda järgmist, nimelt see nõuandva komisjoni küsimus. tegemist on nõuandva komisjoniga. ta ei otsusta, vaid ta annab ainult nõu. nii et seal ei ole otsustamispädevust ja komisjoni äh, arvamus ei ole siduv, jah, seal on veel ka protseduurilisi probleeme, härra Tahv viitas sellele ja minu tekst on see tekst, äh, mille töötas välja töörühm ja seal on kirjas, et äh, see keda kahtlustatakse rikkumistes, selle kuulab üle president, seda on võimalik teha ka komisjonis ja ma arvan, et siis võiks ette kujutada ka seda, et ähm, see reegel, mille nõuandev komisjon välja töötab, ähm, läheb edasi presidendile. siin on nüüd viimased, viimane variant, aga see on samasugune äh, kui töörühmas nimelt, et juhatus paneb paika karistuse rakendamisprotseduuri, äh, samamoodi nagu ka kontrollimehhanismi ja ta võib teha ka ettepanekuid käitumisjuhendi muutmiseks, nii et tõesti, tegelikult meil on pädevus äh, reegleid muuta pärast seda, kui juhatus on seda arutanud ja võib arvestada siis ka ettepanekutega, mis tulevad nõuandvast komisjonist. artiklis üks, jah, härra Sõdeko, artiklis üks on see kirjas, töörühma on välja töötanud äh, dokumendi, tegemist on põhimõtetega, millest tuleb kinni pidada, üldiste põhimõtetega. ja need neli punkti seal on kirjas ja kaks nendest viitavad üldistele põhimõtetele, nimelt et saadik peab käituma korralikult, läbipaistvalt äh, ja olema aus, ma ei tea, kas teile see sõnastus meeldib või mitte, aga tegemist on sellega, et me ei peaks äh, täpselt äh, punkte kirja panema, aga punktides kolm ja neli on konkreetsed situatsioonid välja toodud, nagu näiteks, et kingituste vastuvõtmine ehk et tegemist on rikkumistega, oma kohustuste rikkumistega, mitte üldiste põhimõtetega. nii et äh, selguse pärast jah, tegemist on võib-olla te-, mitte nii esmatähtsate üksikasjadega, aga ma arvan, et oleks ka terminoloogiliselt parem, kui me teeksime vahet põhimõtete ja konkreetsete kohustuste vahel. jah, ma ei tea, kas mul on võimalik vastata küsimusele, kas keegi on juba oma ametikohast ilma jäänud? sellepärast, et ta on käitumisjuhendit rikkunud, ma ei tea, kas see on juba juhtunud. üritan teha lühidalt, laiendatud töörühmad, seal on eh, jah, tõesti nii, nagu kolleeg Mendes de Vigo ütles, et eh, jah, eh, juba praegu on seal kirjas, et äh, süüdistus esitatakse, kuid töörühma välja töötatud tekstis äh, jäi see kahe silma vahele. ja ma arvan, et see tuleb ka sisse kirjutada, kui me oleme ette näinud karistused kui me seda kohe alguses reeglite juures ei räägi, vaid karistuste puhul, siis äh, on ju tegemist tõesti eri huvidega äh, rühmadega ja see tuleks ka sinna paika panna. härra Prons, muudatusettepanek neli. ei, vabandust, neljas punkt muudatusettepanekus üheksas, teie leiate, et see on liiga üldiselt sõnastatud majandushuvid võivad äh, valitud mandaadi täitmist mõjutada. ja see peab ju olema üldine, sellepärast et töörühm nägi selle niimoodi ette. kuid äh, siin on ju tegemist äh, siduva normiga. ja seal on ju tähtis, et kui me seda positiivse nimekirjana vaatame, siis seadus äh, loojal on tõesti ka hirm, et ta jätab midagi kahe silma vahele, siis on ta selle võimaluse ette näinud. siis eh, presidendiks valimine, siin töörühm nägi ette ka selle reguleerimise selleks, et eh, see küsimus äh, ei tekitaks vastuolusid äh, fraktsioonis, ehk et äh, esimees on siis primus inter pares vastavas äh, kolleegiumis. me ju nägime, mi-, mis pidi juhtuma selleks, et me käitumisjuhendit hakkaksime muutma me üritame saadikute korralikku käitumist tagada ja me näeme karistusi ette nendele, kes äh, on altid äh, korruptsioonile, kuid kes äh, karistab altkäemaksu himulisi. see ei ole mitte ainult meie tasandil siin, vaid ka riiklikul tasandil täiesti olemas ja vaadates nüüd sellele, mis Lissaboni leping ette näeb, siis võib-olla me peaksime veel kord seda teksti lugema ja põhiseaduskomisjonina mõtlema selle peale, millised need institutsionaalsed suhted on ja võib-olla artikli kaheksakümmend kolm kaudu sisse viia veel ka äh, prokuröri koht, kellel on võimalik õiguslikke samme teha just äh, finantskuritegude osas. seal artiklis kaheksakümmend kuus on kirjas, et selline peaprokurör võiks ka piiriüleste raskete kuritegude puhul olla vastutav, see on tõesti üks väga-väga tähtis punkt, sest me ei tohi ära unustada liikmesriikide suveräänsust, kuid tänapäeval ei ole meil võimalik teha öö, uurimisi, kui tegemist on piiriüleste kuritegudega, eriti just öö, Schengeni alal, seda on, see peaks olema võimalik ühenduse tasandil. ja me peaksime selle üle mõtlema järele, see ei tundu mulle üldse mitte vale. me peaksime tõesti karistus öö, menetluses mitte liikmesriikidelt õigusi ära võtma, vaid me peaksime andma riikliku tasandi kohtunikele võimalusi oma tööd võimalikult hästi teha. viimase ametiperioodi jooksul äh, üritasid ajakirjanikud pakkuda altkäemaksu rahvasaadikutele äh, erinevates riikides on täiesti erinev mõistmine sellest, mis on altkäemaks ja sellepärast meil oleks vaja mingitki reguleeringut selleks, et ei oleks võimalik altkäemaksu pakkuda ilma, et sellele järgneks karistus. Need olid minu viimased mõtted ja kohtun Pariisis ka liikmesriikide kohtunikega ja arutame seal seda asja edasi nii, nüüd tuleb mul teile veel tegev, ajakava äh, teada anda ja ma arvan, et äh, kui me oma töö kiiresti soovime lõpule viia, siis tuleb meil panna paika ka tähtajad. nimelt kahekümne seitsmendal oktoobril kell üheksa hommikul on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, siis saame hääletada erakorralisel äh, komisjoni koosolekul, mis toimub neljateistkümnendal novembril Strasbourgis kui te olete nõus, siis on see sellisel kujul vastu võetud. jah, tõesti, suur arutelu juba toimus ja teil on nüüd väga palju mõtteainet selleks, et kiiresti muudatusettepanekuid teha. tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa kodanikualgatus. eelmisel koosoleku komisjonil koordinaatoritega nägime me ette kaks võimalust kuidas ette valmistada kodanikualgatuste läbiviimist. Need hakkavad kehtima kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta aprillikuust, nagu te teate. kolleeg Hefner palus, et äh, valdkonnakomisjon üritab äh, koostada algatusraporti proua Kurmai kirjutas härra Lamassuurile taolise palvega. seda on võimalik kodukorra kaudu teha ja seepärast tulekski seda ka teha, aga nüüd saab sõna proua Kurmai. suur aitäh! jah, muidugi selle arutelu eesmärgiks on vaadata, kuidas eh, kodanikualgatuse määrust eh, kohaldada eh, ka Euroopa Parlamendis ja vaadata, milline on kõige parem menetluskord nagu esimees Kassiini ütles, Alele Masuri täna siin ei ole, sellepärast et ta juhatab eelarvekomisjoni koosolekut just praegu. ja nagu te kõik teate, kodanikualgatuse määruses on ette nähtud, et tuleb korraldada Euroopa Parlamendis avalik kuulamine, kui saadakse miljon allkirja kodanikualgatusele ma tunnen suurt headmeelt selle üle, et komisjon ja nõukogu on ka kohal, sellepärast et äh, tegemist on väga põneva ühise tööga. tegemist on millegi täiesti uuega. ja muidugi oli vaja ka menetluskorda teatud muudatusi teha Euroopa Parlamendis. Alan Lamassoure, mina ise oleme seda ka silmas pidanud ning äh, me oleme mõtelnud äh, päris pikalt äh, selle küsimuse üle järk-järgi. mis puudutab nende vajalike muudatuste läbiviimist, siis meie sooviks on lihtne, otsene ning kiire kasutusele võtmine, nii et aprillis kaks tuhat kaksteist saaks see kõik jõustuda. me tahaksime teha muudatusettepanekud vastavalt artiklile kakssada kaksteist. Need on siin ka ära toodud, midagi väga keerukat selles ei ole ja kõik on juba valmis ning vastavalt heale koostööle ka teistega tahame me Diana Wallise ja teistega selle ühiselt alla kirjutada. nii et ka teised komisjonid on ära teinud väga suure töö selle raporti osas. mida see praktikas tähendab? siis tähendab seda, et kui president Puusekile need esitatakse, siis saadetakse need tagasi meie komisjoni, sest meie oleme selle küsimuse eest vastutavad ning seejärel saame me koostada raporti ja kui vaja muudatusettepanekuid teha, siis on meil võimalik neid ka arutada. seejärel võetakse see vastu, läheb see täiskogule, et see seal vastu võetaks ning lisatakse siis kodukorda me arvame, et seda küsimust tuleks arutada ka siin komisjonis ja me tahame, et äh, kõik saaks valmis enne, kui äh, see jõustub aprillis kaks tuhat kaksteist. Euroopa Parlamendil on kindlasti väga oluline roll Euroopa kodanikualgatuse protsessis, aga me ei tohiks unustada ka seda, et Euroopa kodanikualgatus puudutab eelkõige Euroopa kodanikke ja mitte niivõrd Euroopa Parlamendi liikmeid. omaalgatuslikus äh, raportis äh, aga võib-olla äh, pööratakse liiga suurt tähelepanu just Euroopa Parlamendile kuulamine on see, mis ta on, ehk siis kuulamine, me ei taha mingil juhul mõjutada komisjoni otsust. meil on vaja leida praktilist, praktiline viis, kuidas see kuulamine korraldada. Euroopa Parlament toetab Euroopa kodanikualgatust, meil on kuulamine ette nähtud resolutsioon ning on iseenesestmõistetav, et see ka omaalgatusliku raporti koostamine on vajalik. meie võimalused on väga laialdased, me ei peaks mingisuguseid piiranguid endale seadma ning mis puudutab muudatuste sisu, siis äh, Alan ja mina ise oleme nendele pikalt järgi võtelnud. kuulamise peaks äh, korraldama vastav komisjon ning äh, koostööd tuleb teha ka teiste seotud komisjonidega, kui vaja, selleks, et seda küsimust saaks igal pool arutada iga juhtumi puhul peaks otsustama eraldi ära, milline komisjon vastutav on, kuulamine peab toimuma kolme kuu jooksul pärast äh, Euroopa kodanikualgatuse sisseviimist ning äh, enne, kui komisjon oma järeldused teeb. seejärel äh, peaks äh, komisjonide esimeeste päevakorda see küsimus minema, nii et saaks otsustada, milline komisjon on vastutav ja kui eh, komisjon, eh, vastav komisjon soovib, siis on võimalik tal ka sekkuda neisse küsimustesse, mis ei ole saanud miljonite allkirja. Eh, samuti on meie sooviks jätkutöö tagada, tegemist on garantiiga korraldajate jaoks, kes on palju tööd teinud selleks, et nii palju allkirju koguda, kolleegid teavad ka, kuivõrd kerge või raske neid allkirju koguda on. muidugi eh, mõista peaksid eh, tegutsema nende küsimustega need komisjonide saadikud, kes on kursis vastavate eh, küsimustega, nii et see on midagi, mille osas tuleb väga tähelepanelik olla, see tähendab, et tööd on väga palju ning korraldajatele ja allkirjade kogujatele on vaja ka teatud stiimulit, nii et äh, muidugi kuulan suure huviga teie arvamust, aga ma arvan, et on ka väga oluline see, et enne esimest aprilli me midagi ikkagi lauale panna saaksime. E kolleeg Hefner ja härra Šoklin. Äh, jah, kallid kolleegid, tegin ettepaneku koostada algatusraport tegin seda juba kuid tagasi enne suvepuhkust, sest ma lihtsalt usun, et meil on siin tähtis ülesanne. meil tuleb see oma beebi nii-öelda ka tõesti üles kasvatada ja hoolitseda selle eest, et tal on korralik keskkond, kus üles kasvada. üleüldiselt tuleb öelda, et kodanikualgatuse reguleerimine on siiamaani olnud väga edukas, parlamendil õnnestus teha oma ettepanekud, mis minu arvates komisjoni teatist parandasid, sellegipoolest on veel täiesti lahtine, kas see kodanikualgatus kujuneb edukaks või mitte. ma arvan, et see sõltub väga palju sellest, milline menetlus ette nähakse, eriti just menetlus äh, parlamendis ja parlamendi ja komisjoni ning kodanike vahel. see on see valdkond, mis praegu määruses on lahtine. me väga selgelt panime paika, kuidas kodanikud peavad ka allkirju koguma, millistes riikides, milliste tabelite kaudu äh, neid allkirju korraldatakse, kuid me ei reguleerinud üldse mitte seda, mis pärast seda saab, kuidas need asjad konkreetselt edasi lähevad. ja siin on terve rida küsimusi, mis minu arvates äh, ei ole kaetud lihtsalt äh, kodukorda väikese lisanduse tegemisega. jah, tegemist ei ole küsimustega, mis ainult parlamenti puudutavad, vaid tegemist on institutsioonide vahelise küsimusega, mis puudutavad parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid ja põhimõtteliselt on ju tegemist äh, meetmega, mis ei too endaga kaasa otsust, vaid tegemist on kaasava meetmega, kaasava demokraatilise meetmega ja kui meil õnnestub see edukalt välja töötada, siis tähendab see seda, et meil peaks olema dialoog, meil tuleb organiseerida dialoog kodanike institutsioonide vaja vahel ja jätta kodanikele mulje, et institutsioonid kuulavad ära nende mured, rohkem meil ei ole võimalik ka lubada, me ei saa kodanikele lubada, et kui te üks miljonit allkirja kokku saate, siis me seda ka teeme. see ei ole ka ju kodanikualgatuse mõtteks ja sellepärast on väga tähtis, kuidas seda menetlust korraldada, et kuidas see suhtlemine toimub? või et kui kaks rongi sõidavad üksteise kõrval, kodanikud korravad allkirju ja institutsioonid teevad oma tööd ja siis, kui need rongid mingil hetkel kokku põrkavad äh, või kui nad sõidavad siis äh, rööpaid pidi täiesti erinevates suundades, see on ka minu mure, et need asjad võivad lihtsalt üksteisest kaugeneda siis see ei oleks kohe kindlasti mitte demokraatia tugevdamine, vaid pigem nõrgestamine. ja see on just tähtis. tähtis on, kuidas me saame hoolitseda selle eest, et rongid ei põrkaks kokku, et nad ei äh, sõidaks äh, erinevates suundades, vaid et nad sõidaksid äh, ühel ja samal äh, rajal. ja siin on nüüd tähtis see äh,, kuidas ühendada parlamendi ja komisjoni töö. see on see ülesanne, mis meil tuleb täita ja hoolitseda tuleb ka selle eest, et ei toimuks õnnetusi. mina olen kolmkümmend kuus aastat nüüd välja töötanud reegleid kodanike kaasamiseks, äh, seda nii Euroopa Liidus kui väljaspool Euroopa Liitu ja olen näinud, et üksikasjad on väga tähtsad. selleks, et inimesed ei satuks meeleheitele, aga et me ka ei lubaks midagi, mida, millest meil ei ole võimalik kinni pidada. ehk et inimesed tunneksid, et me võtame neid tõsiselt, kuulame nad ära, aga et me samas oma tegevused oleks, oleksime täiesti vabad ja ei satuks surve alla. ja seepärast on meil vaja läbi vaadata terve hulk punkte, näiteks mis saab siis, kui üks miljonit allkirja on koos ja kui öö, äh, öeldakse, et äh, see küsimus on vastuvõetav siis äh, me panime ju raportis paika selle kuulamiste mõtte, aga veel viimasel päeval me kaklesime selle üle ja viimasel hetkel tõesti kolmepoolsetel läbirääkimistel jõudsime kompromissile, ütlesime, et on õigus kuulamisele ja et komisjon ja Euroopa Parlament peavad tagama, et selle kuulamise korraldab Euroopa Parlament kui vajalik, siis teiste organitega koos ja et komisjon on esindatud äh, jah, see kõik on väga hägune ja lahtine ja see on tõesti väga passiivselt, äh, tagasihoidlikult siin sõnastatud. kuid me peaksime nüüd selgeks tegema, et komisjon on ju tegelikult adressaat, need äh, allkirjad ei jõua ju mitte meieni. ja kuidas komisjon seda kõike kontrollib ja kuidas ta selle parlamendile edastab, kes parlamendis võtab selle vastu, kes parlamendis peab läbirääkimisi komisjoniga kuulamise korraldamise kohta, selleks et see sobiks nii meie kui ka komisjoni töökavasse ja et selleks, et see kuulamine oleks võimalik siis korraldada. mulle tundub, et mõistlik oleks, et me ei paneks menetlust paika mitte ainult siin kojas, vaid vaataksime, kuidas me saaksime seda teiste organitega kooskõlastada. kes kaasatakse, kes esindab komisjoni, millist ajakava on sellise kuulamise korraldamiseks vaja. olen väga palju seda küsimust arutanud eh, erinevate kolleegidega ja olen kuulnud väga palju erinevaid ettekujutusi, millises vormis see peaks toimuma äh, Äh, petitsioonikomisjon äh, nõuab, et seda tehtaks nii nagu neil, aga minu arvates sellest ei piisa, ma arvan, et meil peaks olema oma organ, ütleme, et petitsioonikomisjon üksi ei ole vastutav, vaid et petitsioonikomisjon vastama valdkonnakomisjoniga koos, siis aga kes, tekib see küsimus, et kes on vastutav, kellel on rääkimis, kellel on sõnaõigus, kellel on otsustusõigus äh, kes kutsutakse, kes kannab kulud, millised kulud Äh, hüvitatakse, millised mitte. Te teate, ma tegelen selle küsimusega juba ammu, olen sellega tegelenud mitmetes riikides ja minu ettepanekuks oli koostada algatusraport, sellepärast et see tundub mulle olevat kõige sobivam viis mõtlemaks, kuidas me seda asja omavahel korraldada saaksime. algatusraport äh, esitas ka taotluse öö, äh, või peaks minu arvates kindlasti esitama ka taotluse kodukorra muutmiseks ja minu sooviks oleks, et me teeksime seda nii, et need, kes nagunii selles valdkonnas tegevad, on Alan Lamassoor, Sita Kurmai ähm,, ja Janno Mollis ja mina, et me oleksime sellesse töösse kaasatud, see tundub mulle lihtsalt mõistlik olevat. ja ma arvan, et me peaksime seda tegema sellises vormis, et kõik küsimused oleksid läbi vaadatud, reguleeritud ja selgeks räägitud, et midagi ei jääks lahtiseks, sellepärast et minu kogemus näitab, et kui asjad jäävad lahtiseks, kui me selle lihtsalt kuidagi kodukirja kirja kirjutame, ja kui me ei reguleeri ära, milline valdkonnakomisjon seda otsustab või et esimeste konverents otsustab, aga me või paneme lihtsalt kirja, et nemad otsustavad, aga ei räägi üldse sellest, kes kannab kulud, siis see toob endaga kaasa ainult tüli. me ei soovi aga tüli, me soovime korralikku menetlust, kus menetluse kaudu kodanikud tunnevad, et nad kuulatakse ära ja et nad saavad olla rahul meie tööga, nii et kodanikualgatus on tõesti kaasava demokraatia element. me ei saa aga samas lubada, et äh, et soovid ka täidetakse, sellepärast on väga tähtis, et menetlus oleks selgelt paika pandud ja seepärast tuleb see kõik nüüd omavahel selgeks rääkida. kolleeg Šeflin palus sõna. E suur aitäh, ma räägin Rahvapartei nimel, sellepärast et härra Mendest Viigu pidi lahkuma. ma usun, et proua Kurmai andis meile väga selge ülevaate sellest, kui kaugele me jõudnud oleme meie seisukohta põhimõtteliselt toetatakse, me ei toeta äh, oma algatusraporti koostamist, härra Hefner. Äh, kõik, äh, kõigil ei ole veel paigas, aga enamus siiski ning see uus instrument, mida me arutame praegu, kodanikualgatus, võib osutuda suureks eduks ja praegune menetluskord äh, tõenäoliselt äh, katab ka kogu, äh, kõik vajadused, mingeid lünki kindlasti on, aga ma arvan, et need lüngad on võimalik praktikas lahendada. ma nõustun täiesti härra Hefneriga, et me räägime osalusdemokraatiast ja dialoogist kodanike ning institutsioonide vahel, see on õige. aga me ei tohiks liigselt hakata reguleerima seda küsimust, sellepärast et liigne reguleerimine Ehm, kuidas nüüd üteldagi, eh, tekitab eh, ummikuid ning eh, blokeerib meie tõhusa töö. ja lisaks sellele, kui meil on väga täpselt paika pandud reeglid, siis on vaja hakata neid tõlgendama, see omakorda toob kaasa uusi vääritmõistmisi ning ma ei usu, et see oleks nüüd õige tee, ma arvan, et me peaksime pigem rohkem paindlikkust äh, üritama saavutada, mitte vastupidist. ning härra Hefner, ma usun, et siin võib tegemist olla ka lihtsalt kultuuride konfliktiga, sellepärast et osades kultuurides e, eelistatakse rohkem reegleid ja teistes vähem, nii et võib-olla selles seisnebki meie vastuolu praegu. Eh, aitäh, härra Guerrero! jah, suur aitäh! lühidalt. kui me tööga algust tegime kodanikualgatuse küsimustes, siis oli meie jaoks kõik selge, me olime veendunud, et tuleb kiiresti tegutseda, sest et äh, see küsimus on äh, paika pandud Lissaboni leppes ning äh, see on seotud ka otse kodanikega. lisaks sellele oleme me jõudnud järeldusele, et esimese aasta vältel, esimese aasta lõpupoole äh, Lissaboni leppe äh, jõustumisest alates on vaja selle algatusega algust teha, muidugi on erinevaid raskusi organisatoorsetes küsimustes ja nii edasi liikmesriikides. nii et kohe ei saa eh, kodanikualgatus jõustuda enne järgmise aasta aprilli, vähemalt mitte. aga me peame eh, tööga jätkama, me peame juba eh, ja me ei, mingil juhul ei peaks uuesti tööga alustama, kui kodanikualgatus juba toimib. ma arvan, et me peaksime härra Lamassuur ja proua Kurmai ettepanekuid silmas pidama, sellepärast et tegemist on põhjendatud legitiimsete eh, kodanike soovidega. samuti härra Hefner rääkis neist küsimustest. kõik see on väga oluline, sellepärast et teatud aja möödudes tuleb ka hinnata seda, kuidas kodanikualgatus on toiminud. kogemused saavad olema selleks aluseks, mille põhjal me saame hakata kodanikualgatust muutma ja seda parandama. muidugi siis me võiksime koostada ka omaalgatusliku raporti, aga praegu selline raport, võttes arvesse, kuivõrd kiirelt algatus on välja töötatud, kui me praegu sellise raporti koostaksime, siis see tooks endaga ainult lisasegadust kaasa, aitäh. härra Prants, palun ning seejärel proua Kurmai lõppsõnaks. Um, suur tänu ja äh, kodanikualgatus on äh, kaasava demokraatia toetamise instrument, aga tegelikult on tegemist äärmiselt piiratud instrumendiga, on mitmesuguseid erinevaid eeskirju selle kinnitamiseks, see tegemist ei tohi olla kerglase algatusega, me ei taha küll kerglase algatusi, kuid see on siiski subjektiivne hinnang, see peab olema vastavuses Euroopa Liidu väärtustega, praeguselt kokku lepitud väärtustega, aga kas see võib-olla mõjutab tulevisi, tulevasi otsuseid väärtuste osas samuti. ja volinik see Šefčovitšile samasugune, veel üks kolmas tingimus, see ei tohiks olla Euroopa Liidu huvidega vastuolus, see on kõige subjektiivsem äh, hinnang üldse, see äh, põhimõtteliselt äh, takistab juurdepääsu kõigile Euroopa Liidu vastastele ja samuti ka üleilmastumise vastastele ja mina arvan, et selline reguleeritud, piiratud demokraatia ei ole äh, mingisugune demokraatia, vaid lihtsalt äh, plaksutajate, korraldatud plaksutajate koor. Äh, ühe miljoni allkirja kogunemine spontaanselt mitmes riigis on minu meelest süütult, süütult naiivne ja süütult liigutavalt süütu. proua Kurmai, kas soovite vastata? suur tänu kommentaaride eest. mul on väga hea meel, et te kõik äh, olete äh, meie materjalidega tutvunud, on selge, et meie lähenemised on erinevad, võin võin kinnitada, et mina tahan, et me tegeleksime nende küsimustega otse, kiirelt ja muudatusettepanekud on selged, minu meelest on päris selge, mida tuleb teha ja ma arvan, et esimeste konverents võib otsustada, milline komisjon vastutab selle eest, võime anda kõikidele kolleegidele võimaluse äh, Euroopa kodanikke tõsiselt võtta ja mina, mul on väga hea meel, kui toetate seda lihtsat ja äärmiselt läbipaistvat lähenemist. aitäh! jah, meil, me arutasime seda küsimust juba koordinaatoritega, ütleb härra Hefner ja me jõudsime kokkuleppele nendes küsimustes, milles tuleb kokkuleppele jõuda. mulle tundub, et küsimuste arvus me kokkuleppele ei jõudnud, aga sisus küll ja me leppisime kokku, et teeme seda nii nagu siiamaani, ehk et need neli, kes on selle küsimusega tegelenud, seda tööd ka jätkavad. ja me jätsime lahtiseks ainult selle küsimuse, et äh, milliseid vahendeid me kasutame, seda pidi otsustama komisjon, et kas me teeme seda algatusraporti kaudu või kodukorra muutmise kaudu. minu arvates algatusraport äh, oleks parem, sest see annaks meile suuremaid võimalusi, kuid olen nõus ka teise variandiga, sest tegelikult tähtis on ju küsimused kõige paremal viisil lahendada, seda tuleb väga selgelt välja öelda kolleeg Schöpflin rääkis siin ka äh, kultuuride konfliktist, ma arvan, et äh, kui me vaatame uuringuid selle kohta, kus see toimub ja kus mitte, siis näeme, et on riike või ka omavalitsustasandeid, kus see toimub ja ja seda tavaliselt siis seal, kus asjad on õigesti reguleeritud. see ei toimi ka seal ja tülid on seal, kus reeglid on halvad, nii et selles suhtes leian mina, et me peaksime mõtlema selle asja üle järele, aga me ei peaks seda mitte pikalt tegema, vaid peaksime korralikud reeglid välja töötama ja loodan, et meil see õnnestub Mi pare però che ci sia un eh, consenso vasto nel senso di paistab, et eh, meie hulgas valitseb üksmeel. tahame kõik eeskirju ajakohastada. paistab, et eh, on üsna selge, et kolleegid toetavad sellist lähenemist, raportöör on esitanud ettepanekuid muudatusteks ja koordinaatorid vaatavad siis, kuidas edasi minna selle küsimusega. ja nüüd läheme edasi järgmise küsimuse juurde. milleks on? vabandust, vabandust. ei olegi parlamendiliikmete valimist käsitleva akti muutmine meil järgmises päevakorrapunkti, järgmiseks päevakorrapunktiks, aga kohe leian üles õige päevakorra. niisiis, Euroopa naabruspoliitika ja meie arvamuse pro projekti raportööriks on Andrew Duff. vastutav komisjon on väliskomisjon ja nemad asuvad hääletama neljateistkümnendal novembril. niisiis, härra Duff, palun rääkige meile natukene oma arvamusest. härra esimees, komisjon, nagu te teate, kavatseb läbi viia reformi selleks, et Euroopa naabruspoliitikat parandada. ja väliskomisjoni raport üldiselt toetab komisjoni ettepanekuid, kuid minu meelest väliskomisjonil ja härra Sivetšil ähm, ei ole õnnestunud äh, piisavalt arvesse võtta Euroopa naabruspoliitika tugevdamise institutsiooni, äh, institutsioone mõjutavaid tagajärgi. ja needsamad tagajärjed on Euroopa Liidu toimimise seisukohast äh, olulised ja mõjutavad äh, ka meie väliseid äh, kahepoolseid ja mitmepoolseid suhteid. ma arvan, et me peaksime toetama stabiilset ja kestvamat raamistikku meie naabrussuhetele. ja oma arvamuse projektis olen äh, välja toonud äh, minu arvamuse murepunktidest. kõigepealt äh, esimeses arvamuse lõikes räägin ma Euroopa naabruspoliitika eesmärkideks, milleks on äh, ökonoomne institutsiooniline kord, tihedam majanduslik integratsioon, poliitiline ühinemine ja teine lõige, seal mainin mitmepoolseid foorumeid, nagu näiteks Vahemere piirkonda. samuti olen maininud ka allpiirkondlikke ja kahepoolseid äh, kontakte, mis äh, on äh, samuti puht praktilisest küljest olulisemad, olulised naabrussuhete jaoks. mis puutub Vahemere liitu, siis äh, paistab, et äh, seal on olnud inimesed, kes ei teadnud midagi Euroopa Liidust ega ka Vahemerest. selle mõju on olnud äh, tegelikult negatiivne ja kui see organisatsioon peaks oma eesmärki teenima, siis tuleb seda põhiselt põhjalikult muuta seda ei ole väliskomisjon oma raportis välja toonud äh, ja seetõttu on oluline, et äh, meie komisjon äh, toob välja selle, et et Euroopa naabruspoliitika juhtimine peab lähtuma Euroopa Liidu tavapärasest raamistikust ja kuuluma Euroopa välisteenistuse ja komisjoni asepresidendi töövaldkonda. lõikes neli juhin tähelepanu sellele, kuidas parlamendi koormus üha suureneb läbi parlamentaarse koostöö Äh, mitme- ja kahepoolsete vormide ja ja ma nõuan, et äh, erinevate assambleede ja koostöövormide korraldust pidevalt hinnatakse. see on oluline, kuivõrd parlamentide vaheline koostöö tulevikus tõenäoliselt üha kasvab. viiendas lõikes palun komisjonile täpsustada Maroko jaoks sisse toodud tugevdatud partnerlust. praegusel hetkel on tekkinud tupikseis ja Maroko puhul ja Euroopa peab tegema selgemaid ettepanekuid ja, ja aktiivsemalt tegema selgemaid ettepanekuid erinevatest äh, suhete vormistamise võimalustest äh, Araabia riikidega. varem äh, on meil olnud mitmeid üsna ähmaseid äh, võimand-, võimalusi, väga ähmaseid äh, koostöömääratlusi, nagu näiteks äh, tugevdatud saatus, aga sel-, sellise lähenemisega me ei saa edasi minna. kuuendas lõikes äh, on meil ka, me oleme maininud kahte instrumenti, mille eesmärgid on enam-vähem samad ja mis nõuavad oma eelarvevahendeid ja ma arvan, et meie komisjon peaks rõhutama ja ja nõudma väliskomisjonilt, et väliskomisjon teeks selget vahet demokraatia äh, rahastamisvahendi ja öö, äh, Euroopa Demokraatia Sihtkapitali vahel. Neid kahte instrumenti ajatakse pidevalt segamini ja ülesannete kattumine, volituste kattumine äh, äh, on kahjulik, neid saab eristada, aga praegusel hetkel väliskomisjon oma naabruspoliitika käsitluses pole seda piisavalt teinud. ja siis äh, lõpetuseks äh, üks äh, nii üsna suur ettepanek. nimelt, et me peaksime ühtlasemalt keskenduma oma poliitiliste suhete stabiliseerimisele riikidega, mis ei kuulu Euroopa Liitu. selline suhete ladusam kulgemine oleks mõlemale osapoolele kasulik me peaksime liikuma sellise Euroopa Liidu assotsieerunud liikme kategooria suunas, mis oleks vastuvõetav nii meile kui meie potentsiaalsetele partneritele ning äh, ma arvan, et kui me asume jällegi aluslepinguid põhjalikult äh, reformima, tõenäoliselt äh, kevadel, siis peaksime me ka tegema ettepaneku Euroopa Liidu assotsieerunud liikme kategooria kohta. mida võiks kasutada nelja riikide kategooria puhul kõigepealt need riigid, kes äh, ei täida lepingus seatud tingimusi Euroopa Liidu liikmeks saamiseks ning seetõttu ei saa Euroopa Liiduga liituda. teiseks, äh, need riigid, mis teoreetiliselt äh, võiksid Euroopa Liiduga liituda, kuid otsustavad seda siiski mitte teha ning mitte kandidaadiriigi staatust taotleda. kolmas kategooria oleks need äh, riigid, äh, kes on äh, püüdnud Euroopa Liidu liikmeks saada, kuid ei ole suutnud seda teha, kas siis näiteks Kopenhaageni lähenemiskriteeriumite tõttu või muudel põhjustel isikuid, kellel oleks vaja nii-öelda kindlat ja turvalist kohta äh, mingiks ajavahemikuks, mille jooksul nad saavad äh, oma liitumise äh, protsessiga seotud tööd rahulikult edasi teha. siin ma pean silmas iseäranis Lääne-Balkani riike aga oleks ka neljas kategooria. neljas kategooria oleks äh, Euroopa Liidu liikmesriik, kes leiab, äh, et äh, Euroopa Liidu liikumine föderaalliidu suunas on liig ning otsustab hoopis äh, assotsieerunud liikme kategooria kasuks äh, assotsieerunud liikme staatuse kasuks äh, ja see tähendaks seda, et neid ei jäetaks Euroopa Liidu ukse taha täielikult, vaid nad saaksid jätkata oma poliitilisi ja, ja partnerlussuhteid. ja seda föderaalsest raamistikust väljaspool. ja tegemist on üsna põhjaliku arvamusega võib-olla sisuliselt põhjalikuma arvamusega kui äh, arvamused välis äh, komisjoni raportite kohta seda tavaliselt on, kuid ähm, väliskomisjoni töö Euroopa naabruspoliitika kallal on äh, väga oluline ning äh, seetõttu ma leian, et äh, ja, ja aeg on ka praegu sellisteks muudatusteks küps, mistõttu on oluline, et äh, me peame need arvamusi välja ütlema. vabandust, ma äh, paraku ei kuulnud härra Taafi kommentaare, äh, kuivõrd mul oli teisi tähtsaid ülesandeid, kuid nüüd anname sõna härra Kererale. suur tänu, esimees kõigepealt tänan härra Tahvi arvamuse projekti eest. ja arvamuses on mõningad punktid, mida minu arvates võiks rohkem esile tuua või mida võiks pisut täpsemalt sõnastada. ja mul on ka üks punkt, üks asjaolu, mis mulle ja meie fraktsioonile muret valmistab. aga positiivsete elementide hulgas võib välja tuua seda, et äh, härra Tahv keskendub inimõiguste kaitsele äh, ja õigusriigi põhimõtte toetamisele läbi välja naabruspoliitika. see on oluline, kuivõrd äh, oma suhetes naabritega oleme varem mitte alati piisavalt palju tähelepanu sellistele asjadele pööranud. samuti leian ma, et see, et äh, härra Tahv nõuab, et äh, Euroopa Parlamenti kaasatakse naabruspoliitika algatustesse, on äh, samuti oluline ja mm, iseäranis oluline on äh, minu meelest see osa, mis käsitleb äh, Vahemere liitu. ma loen hispaaniakeelset versiooni ja mulle jääb tegelikult mulje, et äh, Euroopa Liit suhtub Vahemere liitu kui institutsiooni ja algatusse negatiivselt. ma olen härra Tahviga nõus ja härra Tahviga on nõus nii mõnedki teised selles küsimuses, et meie suhted meie Vahemere piirkonna lõunapoolsete naabritega äh, pole sugugi mitte alati olnud eeskujulikud. Äh, Araabia kevad äh, tuleb meile meelde. Need suhted ei ole toonud kasu ei ühele ega teisele poolele. härra Tahv tuletab meile meelde, et need suhted ulatuvad tagasi üheksakümne viiendasse aastasse ja Hispaania eesistumise päevisse, Barcelona protsessi äh, algusesse ja pärast seda on neid suhteid mõjutanud Lähis-Ida konflikt, Iisraeli valitsuse ja äh, Vahemere lõunapiirkonna Araabia valitsuste vahelised keevalised suhted, poliitilise dialoogi haprad algatused ja nii edasi. põhimõtteliselt äh, olen äh, härra Tahviga nõus et Barcelona protsess äh, enne Vahemere liitu ja Vahemere liit ei ole äh, saavutanud äh, nii palju, kui nad oleksid võinud saavutada, aga ma arvan, et nüüd on meil võimalus neid puudujääke kõrvaldada ja öö, asju muuta. Äh, ma lugesin hispaaniakeelset versiooni, millest jäi mulje, et äh, härra Tahv põhimõtteliselt tahaks Vahemere liidu lihtsalt pildilt pühkida ja kaotada. Äh, mina aga arvan, et me peaksime Vahemere liitu ajakohastama ja uuesti üles ehitama selle liidu nii, et see toetaks demokraatia arenemise protsessi Vahemere lõunakaldal ma arvan, et äh, me võiksime selle üle põhjalikumalt mõelda ja selle lõike võiksime me ümber sõnastada. ja lõpetuseks. mina ei ole ei poolt ega vastu äh, sellele eri teistsugusele liikme staatusele Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimisi peetavate riikide jaoks. me võime seda kaaluda sotsiaaldemokraatidesse, võime rääkida muudatusettepanekute esitamise protsessis. ja me võime neid mõtteid pisut täpsustada. Schäfflin härra Šõplen. aitäh, ma üritan siin kajastada Rahvapartei arvamust ning tahaksin tulla esmalt selle juurde, mida Andrew Duff ütles, jah, praegused ajad on äh, sellised äh, keerulised ning äh, väga keerukas on midagi ette ennustada ning temperatuur oleneb ka sellest, kas kasutatakse Celsiuseid või Fahrenheiti, aga sellistes tingimustes on väga keerukas välja töötada selline raamistik Euroopa Liidu tasandil. ma arvan, et on igati õige, et kui võimalik, siis me üritame tugevamaid institutsionaalseid äh, kokkuleppeid sõlmida, ma arvan, et me saame seda toetada ning siin teatud institutsionaalne defitsi-, defitsiit on äh, ja te tahtsite rääkida eraldi just Euroopa demokraatilisest kapitalist. jah, ma ei ole kindel, kas eh, mida ÜRO täpselt eh, siin eh, kasutavad ning ma pole kindel, et me ÜRO kõikide väärtustega saame liituda neis küsimustes. võib-olla äh, suudavad nemad oma väärtused meie omadega kokku viia, aga see on muidugi täiesti eraldiseisev arutelu. ja teiseks jah, ma arvan, et Vahemere mõõde äh, on äh, muidugi tähtis, aga idamõõdet tuleks ka tugevamini arendada. Äh, ja sellele rohkem tähelepanu pöörata kui praegu ja kolmandaks, me leiame, et sõnastus on võib-olla liiga tugev. kehvalt läbi viidud, vastutöötav ja nii edasi. tegemist on väga karmide sõnadega ja meil võib olla raskusi sellega nõustuda edasi, Euronest ja Euroopa Vahemere Parlamentaarne Assamblee. me teame, et Euronest äh, küll suurepäraselt praegu ei tööta, aga ma usun, et on ikkagi hea, et meil see olemas on. võib-olla kaks korda siiamaani on neil tekkinud tõsiseid raskusi, aga siiski ma arvan, et me peaksime jätkama Euronestiga hoolimata teatud puudujääkidest ning lõpetuseks viimase punkti kohta kui nüüd assotsieerunud liikmelisust äh, eraldi vaadelda, siis tuleb äärmiselt ettevaatlik olla äh, selles osas, kuidas seda äh, tutvustada, sellepärast et mingil juhul ei peaks see tähendama teise klassi liikmelisust. minu meelest võib-olla me peaksime silmas pidama midagi nagu Euroopa poliitiline ruum, seda võiks niimoodi nimetada või midagi, kuidagi sarnaselt. ja ma arvan, et väga oluline on, et Šveits ja Norra samuti sellesse kuuluksid, sellepärast et sellisel juhul äh, oleks sellel ka teatud äh, väärtus nende riikide silmis, kellele me seda pakume. vastasel juhul see võib-olla nii väärtuslik ei tunduks samuti me peaksime olema võimalikult selgesõnalised äh, selles et äh, assotsieerunud äh, liikmeks olemine ei tähenda alalist liikmelisust, see tähendab seda, et äh, võib ühest kategooriast teise üle minna. mulle meeldib ähm, see, millest te rääkisite siin ja ma usun, et ajalooliselt Ühendkuningriik tuhande üheksasaja kuuekümnendatel oleks võinud ka sinna kuuluda, aga seejärel jah, seitsmekümne kolmandal aastal saime liikmeks, nii et me täielikult selle mõtte vastu ei ole, aga ma arvan, et me peaksime ikkagi äh, väga tähelepanelikult vaatama, kuidas me selle korraldame eh, nii, et seeläbi oleks võimalik äh, eesmärkide poole äh, ikkagi püüelda ja mitte neile vastu töötada, aitäh. praegu on Urvo Lebeski. Thank you, chairman um,. härra Messerschmidt tahaksin avaldada tunnustust härra Tahvile selle arvamuse projekti äh, eest, aga mul on kaks küsimust, mis puutub Vahemere Liitu, siis äh, härra Tahv on teinud ettepaneku, et äh, vastutus antakse selles küsimuses Euroopa välisteenistusele ja komisjoni asepresidendile, aga mis on mõistlik, aga meie Euroopa Parlamendis räägime pidevalt äh, kõrge esindajaga äh, nendest küsimustest, aga see ei puuduta liikmesriikide parlamente, kes äh, tegelikult on esindatud Vahemere Liiduga seoses ja kui me anname selle valdkonna komisjoni pädevusse, siis see välistaks Euroopa pa-, liikmesriikide parlamentide arutelud Vahemere Liidu küsimustes ja nende mõjuvõimu, aga meie Euroopa Parlamendi, parlamendis saame jällegi protsessi mõjutada sellepärast et meil on pidev dialoog kõrge esindajaga ja ma arvan, et me peaksime mõtlema selle üle, kuidas me liikmesriikide parlamente äh, Vahemere poliitikatesse ka selles raamistikus kaasame. ja siis see assotsieerunud liikme kategooria, äh, kui ma õigesti aru sain, siis äh, härra Tahv mainis neli erinevat kategooriat, aga kas äh, kas me võiksime täpsemalt täpsustada, mis on selle assotsieerunud, assotsieerunud liikme kategooria eesmärk, kas kõikide riikide puhul on tingimused samad või tuleks läbirääkimisi ja, ja tingimusi ja, ja staatuse määratlust paika panna iga liikmesriigiga eraldi, kas assotsieerunud liikme kategooria pakett iga riigi jaoks on niisiis ühesugune või, või on see erinev, sellepärast et tingimused erinevate kategooriate riikide jaoks on erinevad. Need oleksid äh, minu äh, puhtast uudishimust esitatud küsimused ja ma arvan, et neid küsimusi võiks täpsustada, sellepärast et liikmesriikide parlamendi, parlamentide liikmed nüüd äh, tõenäoliselt õigustatult tunneksid, et neid jäetakse välja, kui äh, need asjad niiviisi muudetakse, kui neile samal ajal ei anta mingisugust muud võimalust Vahemere Liiduga seotud protsessi mõjutada. suur tänu, härra Messerschmidt härra Agnew. Thank you, chairman, I have been told I am allowed. suur tänu, äh, esimees, mulle öeldi, et ma võin rääkida ja minu meelest härra Tafi ettekanne oli äärmiselt oluline, oma kommentaarides ta ütles, et et kevadel tõenäoliselt on meil võimalus aluslepingud üle vaadata, see paistab olevat äh, vastuolus äh, Ühendkuningriigi peaministri äh, avaldusega hiljutisel Tori partei äh, konverentsil, kus ta ütles, et mingisuguseid aluslepingute ülevaatuseid lähitulevikus ei tule. aga mis puudutab neid kategooriaid assotsieerunud äh, liikmeid ja iseäranis nelja assotsieerunud liige, neljandat assotsieerunud liikme kategooriat, äh, seda, kus liikmesriik Äh, leiab, et föderalistlik süsteem on liig äh, selle liikmesriigi jaoks. Äh, mind huvitab see, keda härra Tahv siin silmas peab, ma arvan, et Ühendkuningriiki. ja võib-olla me peaksimegi Ühendkuningriigisse selle sammukese astuma ja otsustama selle uue assotsieerunud liikme kategooria kasuks. sellisel juhul oleks kaks olulist küsimust, kas see kategooria peaks andma ka oma finantspanuse selle öö, privileegi eest, et ta saab endale assotsieerunud liikme staatuse ja teiseks, kas on mingisugused piirangud, mingisugused eeskirjad, mis kehtivad assotsieerunud liikmetele iseäranis välispoliitika valdkonnas? suur tänu, härra esimees. ja nüüd, härra Tahv, teil on võimalus vastata. suur tänu kõigile kes on kommenteerinud minu arvamuse projekti. ja ma arvan, et arvamuse puhul on oluline see, et arvamus, arvamuse maht on paraku piiratud ja seetõttu me ei saa küsimusi täpsustada arvamuses ja ka seletuskirja pole, aga aga kavatsen siiski oma ettepanekut täpsustada ja saata kirja kõikidele liikmetele oma kriitika põhjenduseks. härra Kerro küsis, kas ma kavatsen Vahemere liitu äh, täiesti pildilt kaotada? vastus sellele küsimusele on ei, kuid kui Vahemere Liit kui Vahemere Liitu ka tulevikus äh, toetada, siis tuleks äh, seda liitu kõigepealt äh, reformida. praegusel kujul ta ei teeni oma eesmärki. ja selleks et Vahemere Liit oma eesmärki teeniks, tuleb äh, ta meie ühise välis- ja julgeolekupoliitika raamidesse suruda. härra Schöpflin. väärtused ja väärtuste kooskõlastamine, millest ma räägin, on äh, väärtuste kooskõlastamine Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu äh, liikmesriikide vahel ÜRO-s me peame kogu ÜRO väärtusi ühtlustada ei saa ja see, sellest ma ka ei räägi oma arvamuses, kuid äh, oma väärtuste lähendamine, näiteks äh, korrup-, korruptsioonivastane võitlus, äh, õigusriigi põhimõtte toetamine rahvusvahelistes aruteludes paistab minu meelest olevat väga selge ja konkreetne eesmärk ja me võiksime paluda oma väliskomisjoni sõp-, sõpru, neid asju oma lähenemises selgemini välja tuua ka naabruspoliitika reformiga seoses. härra Messerschmidt. kavatsen lisada ka viite liikmesriikide parlamentide rolli kohta praegusel hetkel liikmesriikide parlamendid tegelikult on täpselt äh, sama võrra kogu protsessist välja jäetud kui meie. ja parlamentaarse järelevalve protsess Vahemere Liidu kontekstis ei toimi mis puudutab lõiget seitse, siis äh, loomulikult äh, seoses äh, assotsieerunud liikmetega tuleb esitada mitmeid olulisi küsimusi ja nendele küsimustele tuleb ka vastata, kõik vastused ei ole mul paraku siin valmis ja käepärast võtta. ja just nimelt sellepärast ma tahangi, et kutsutaks kokku uuesti konvent, sellepärast et ainult konvendi abil töö kaudu, kus osalevad äh, komisjon, äh, ministrid, peaministrid, äh, sealhulgas ka härra Cameron ja ka meie ise, saame me täpsemalt määratleda, mida see assotsieerunud liikme kategooria siis peaks tähendama. ja härra Schöpflin, jah see võiks hõlmata ka Norrat. ja see oleks suurepärane. ja tegemist ei oleks selle tugevdatud partnerlusega, tugevdatud kategooriaga, mis äh, minu meelest oli iseenesest juba patroniseeriv äh, mõiste või termin ja, ja selline, sellist kõla me sellele kategooriale küll ei tahaks, see peaks olema kategooria, millel on selged majanduslikud eesmärgid. aga suur tänu, lõpetame siis arutelu Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise üle hääletame selle küsimuse äh, äh, üle kahekümne neljandal oktoobril, kui raportööril midagi selle vastu pole. ja muudatusettepanekute tähtaeg äh, on õige pea, üheteistkümnes oktoober, teisipäev kell üheksa hommikul. sellisel juhul läheme edasi päevakorra järgmise punktiga, milleks on Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva akti muutmine. see on küsimus, millest oleme juba rääkinud, see raport lükati edasi. see pidi äh, käsitlusel olema juulis ja nüüd äh, on siis härra raport koostanud oma teise raporti valimis äh, valimismenetluse kohta. palun, härra Tahv. jah, räägime jälle sellest samast vanast asjast. juulis äh, rääkisime sellest põhjalikult äh, juba täiskogul ja pärast seda rääkisime sellest ka oma komisjonis mul paluti see arvamus tagasi võtta või raport tagasi võtta ja kaaluda pisut äh, kriitika arvesse võtmist, mille, mis langes osaks minu esimesele raportile. nüüd on siis teie ees äh, teine raport ja nüüd ma kirjeldaksingi seda raportit ja selle raporti põhilisi muudatusi. see raport minu meelest on nüüd oma olemuselt rohkem omaalgatuslik raport. endine raport oma lisas kolm äh, tegi muudatusi lepingule äh, ja neid nüüd siin enam ei ole, need on arhiivis loomulikult olemas, aga äh, praeguses paketis neid ei ole. ja ma arvan, et see muudab asjad kergemaks ja need, kes ei ole selle teemaga tuttavad põhjalikult, võivad nüüd äh, asju rahulikumalt võtta. teen et-, konkreetse ettepaneku, et me tugevdame parlamendi volitusi dialoogis nõukoguga. ja seda, sellest võite siis lugeda lõikest üksteist, resolutsiooni projekti lõikest üksteist esimesest äh, artiklist olen äh, jätnud välja tähtaja. täiskogul äh, üllatavalt sageli mainiti seda, et valimismenetluse ajastatus oli vale majandusjuhtimise alased algatused tegelikult rõhutavad parlamendi valimismenetluse muutmist ja muutmise vajadust ning äh, legitiimsuse tugevdamise vajadust. aga äh, paanika vältimiseks jätsin ma viite kahe tuhande neljateistkümnendale aastale välja kuid äh, see ei tähenda automaatselt, et enne kahe tuhande neljateistkümnendat aastat me ei kavatse midagi ette võtta. me kavatseme siiski oma tööd jätkata. mind süüdistati ka selles, et äh, ma pole oma ettevõtete puhul äh, finantsmõju hinnangut läbi viinud, nüüd, nüüd, nüüdses versioonis olen toonud välja ka võimalikud kulud. olen Euroopa Parlamendi eelarve, eelarvet hoidnud praeguses raamistikus. mis puudutab seda poolavatud valimissüsteemi siis äh, see on konkreetselt üks küsimus, mille osas tuleb konsulteerida nõukoguga. meie koda on täpselt pooleks jaotatud selles küsimuses ja, ja nõukogu sõbrad peavad meid selle küsimuse lahendamises aitama. ja küsimus, mis puudutab kahekümne viit liiget, kas need kakskümmend viis liiget peaksid olema äh, praeguse koja liikmete hul arvu hulgas või lisanduma praeguse koja liikmete arvule, see samuti on jaganud meie koja kaheks ja seetõttu olen ma ka selle küsimuse välja toonud kui ühe teema, mille puhul tuleks nõukoguga aru pidada. siis ähm, üks valimisnimekiri Euroopa üleste kohtade jaoks. see on oluline küsimus, aga pigem äh, spetsiifilist laadi ja komisjon äh, ilmselt aitab meil äh, sobiva lahenduse leida selle kohta, kuidas me täpselt erinevad valimis pädev valimisasutused paika panema. olen rääkinud ka Horvaatia juhtumist, kui äh, meie komisjon koostas äh, esimese raporti, siis äh, pärast otsustati, et Horvaatia liitub, nüüd võime seega seda ka arvesse võtta meie koja liikmete arvuga seoses. ja ettepaneku peab äh, siinkohal tegema meie koda, mitte komisjon. ja mina loodan, et me võime saavutada kokkuleppe nõukoguga kui me ühiselt töötame välja mingisuguse matemaatilise valemi kohtade öö, ajakohastumise kohta. ja see peaks olema püsiv algoritm. ja selline on siis minu uus raporti ettepanek, minu teine raporti ettepanek ja minu ettepanek teile oleks, et me komisjonis käsitleksime seda võimalikult kiiresti, muudaksime seda, võtaksime selle kähku vastu ja selle asemel, et me sellega kohe kiiresti täiskogu ette kappaksime, võiksime sedakorda esimeeste konverentsil paluda moodustada või algatada mitteametlik arutelu Poola eesistujaga selleks, et saada täpsemat aimu võimalikest äh, raskuspunktidest. nõukogu peab äh, täpsustama, äh, mida tuleb teha nende arvates ja kui tõesti mul on õigus ja kevadel hakkame me aluslepingut üle vaatama, siis äh, valimismenetluse reform äh, sobib ka sellesse raamistikku. härra Fox. Uh, uh, suur tänu <laughs> suur tänu, et äh, võimaldasite mul äh, kõigepealt sõna võtta, ma pean kell äh, veerand üks juba olema kusagil mujal, aga tahtsin siiski midagi selle raporti kohta öelda, nagu ma juba varem olen öelnud, on sellel raportil oma head küljed, aga on ka külgi, millega ma ei saa nõus olla. mul on isiklikult kahju, et et see öö, vormi, vormi kirjeldus on nüüd märkimisväärselt lahjem ja valemi kirjeldus on lahjem, samuti on mul kahju artikkel kolme äh, kaasamisest, ma arvan, et äh, et kõik äh, meie muutused peaksid olema kulude seisukohast neutraalsed ega ei peaks kaasa tooma valitsustele rohkem rohkem kulusid. mul on hea meel ka, et äh, valimisnimekirjade küsimus on jäänud välja. aga probleemiks äh, on minu jaoks endiselt need äh, kakskümmend viis parlamendiliiget, kes valitakse ühest valimisringkonnast ja ennem äh, härra Tahv tegi ettepaneku, et äh, need kakskümmend viis parlamendiliiget peaksid olema äh, lisaks eelmistele parlamendi liigetele, aga nüüd on võimalus kaasata neid parlamendiliikmete arvu hulka, praeguse parlamendiliikmete arvu hulka ja siis lisada mm, juurde ja nüüd on hoopis uued parlamendiliikmed, kes hakkavad teie ettepaneku vastu protesteerima. praeguse süsteemi äh, süsteemis on äh, mitmeid keskmise suurusega liikmesriike, kes on kannatanud kohtade jagamise osas ja äh, teie isiklikult olete väga pühendunud oma üle-euroopalistele parlamendiliikmetele, kuid ma arvan, et see raport kukub jällegi läbi, kuivõrd olete selle äh, Äh, euro, üle-euroopaliste parlamendiliikmete valimisringkondade küsimuse artikliga kaks siiski kaasanud, kui tahate, et see raport läbi läheks, äh, kustutage artikkel kaks. mina arvan, et äh, me võiksime täiskogu jätta vahele ja alustada Te ütlesite, et me võiksime mitteametliku arutelu algatada ja täiskogu vahele jätta. Te teate, et artikkel kaks on äh, probleem, on tüliõuna ja kui me, minu arvates me võiksime selle asja anda täiskogule, me kohe näeksime, et täiskogul äh, see lükataks tagasi. mina arvan, et me peaksime tervitama arutelu äh, ja ma kardan, et te lihtsalt äh, kardate läbi kukkuda. ja ma olen kindel, et tegelikult artikli kaks tõttu täiskogu lükkab selle raporti tagasi, eelmisel korral jäi hääletamine ära, sellepärast et äh, esimeeste konverents ei suutnud leppida mõttega, et äh, täiskogus hääletatakse maha protsess, mis Euroopa Liidu äh, Äh, üha suuremat ühtsust toetab. aga mina arvan, et äh, me peaksime austama meie valitud saadikuid, meil ei ole vaja äh, mitteametlikku arutelu nõukoguga, see raport on küll parem kui eelmine, kuid siiski artikli kaks tõttu on sellel oma ületamatud probleemid ja seetõttu peaksime seda täiskogus ka hääletama ja, ja selle probleemi, proovile panema. I think I can agree with him when he says here we go again. härra Šeflin, aitäh, jah, me oleme seda väga laialdaselt juba arutanud ka siin komisjonis ning mujalgi. ning äh, raportis uues versioonis on väga palju sellist, millega Rahvapartei nõustuda saab, aga nüüd jällegi äh, tulles tagasi täna hommikuse varasema arutelu juurde, tuleb ütelda, et ajad on äh, keerukad ning sellega kaasnevad ka probleemid. ja minu küsimus, mis ei ole ainult retooriline, on järgmine. kas selline muutus, reform, äh, kas seda saavad praegu Euroopa kodanikud toetada või Äh, või Euroopa Parlamendis ja mul on selle kohta kahtlusi. ja suvel olen näinud seda, ma pole kindel, et väga palju on muutunud sellest peale. kas lepe läbi vaadatakse või mitte, muidugi eraldi küsimus, aga praegu ma seda tulemas ei näe. samuti äh, ma usun, et see on palju pikem protsess kui äh, Äh, see praegu raportist välja tuleb. ma usun, et tegemist on sammuga õiges suunas, äh, et kaks tuhat neliteist on siit ära kaotatud ning et peetakse silmas palju pikemat protsessi. nii kui tegemist on tõesti pikema protsessiga, siis äh, rahva, ja siin tuleb meeles pidada, et Rahvapartei toetab seda, me leiame praegu see ei ole õigeaegne, siis me saame toetada neid muutusi, mis raportis on ära toodud ja see sisaldab ka Pan-Euroopa nimekirja. ma leian, et selle üle tuleks järgi mõtelda teatud aja vältel. selleks on vaja ka praegustes muutuvates oludes uus arutelu läbi viia ja ma usun, et jätkates praeguse väga keeruka ajaga tuleb ikkagi temperatuuri mõõta ja vaadata, kas tõesti toetust on sellele ma usun, et äh, ja ma arvan, et mu arvamus kajastub ka Rahvapartei oma. et me võime jääda kaotajaks, kui me hakkame liiga kiirustama ja edasi tormama. seetõttu ma kutsun üles ettevaatlikkusele Eh, härra Hefner, palun. ma usun, et äh, vahel lihtsalt tuleb äh, samme edasi teha või vähemalt ma arvan, me peaksime üles näitama julgust äh, mõistlikke samme edasi teha, see tähendab ka Euroopat edasi arendada, sest ma ei usu, et meil õnnestub äh, saada vajalikku toetust, kui me lihtsalt koha peal tammume. ja sellepärast leian mina, et Andrew Duffy ettepanek, mis ei ole üldse mitte uus, mida ta on ju korduvalt teinud ja millel on ka selles kohas juba päris pikk ajalugu, et tegemist on väga hea ettepanekuga, see, et meil oleks ka Euroopa tasandil valimisnimekiri, see arvestaks Euroopa tunnustega sellega, et äh, meil on siin liikmesriikide esindajad, aga et samal ajal me ei esinda mitte ainult oma koduriiki, vaid et me oleme eurooplased. ja see, mis siin on ette pandud, äh, kannab just äh, seda Euroopa vaimu selleks, et näidata, miks me oleme erinevad Euroopa valimised Euroopa nimekirjaga see tähendab seda, et parteid muutuvad, peavad ka muutuma euroopalikumaks ja see üle-euroopaline nimekiri aitaks rohkem äh, pidada Euroopa tasandil arutelusid, parteid peaksid seda tegema, nad peaksid kokku tulema ja ka siis valimisnimekirja välja töötama, nii et minu arvates on tegemist väga mõistliku sammuga. mina isiklikult leian, et see raport on muutunud paremaks. see tähendab, et mina minu fraktsioon ja meie üleüldiselt oleme seda raportit kohe algusest peale toetanud, sest ma arvan, et me oleme seda toetanud rohkem kui liberaalid, äh, kelle hulka Andrew Duff kuulub, sest me leiame, et tegemist on hea sammuga, toetamaks Euroopa demokraatiat ja demokraatlikku Euroopat ja ma ei pea seda paremaks versiooniks mitte sellepärast, et ma ei olnud varasemas tekstis mõndade punktidega nõus, ei, ei, ka seal oli väga palju head, aga ma leian, et see praegune lähenemine aitab täiesti mõttetuks muuta seda äh, mille vastu praegu ollakse, sest ta näitab, et mitte mingit alust ei ole seista vastu praegustele ettepanekutele praegu tehtud ettepanek on äh, ettepanek käivitada protsessi, mille tulemus on küll veel lahtine, kuid äh, eesmärk on selge, me soovime üle-euroopalist nimekirja ja me soovime ka tegelikult parandada Euroopa Parlamendi valimisi. nii nagu näiteks see, et valimised toimuksid varem, ehk siis maikuus ja kõik need head ettepanekud. nii et mina toetan väga, tahaksin lihtsalt veel siin arutelus välja tuua selle, kuigi kahjuks on kolleeg Ashley Fox ära läinud, ta ütles nimelt, et see küsimus, millega me oleme ikka jälle tegelenud, et need kakskümmend viis inimest, kas me paneme need veel nii-öelda kaubale lisaks, et seitsesada viiskümmend üks pluss kakskümmend viis ehk et me äh, suurendame parlamendiliikmete arvu. Äh, see liikmete arvu suurendamine on äh, väga paljudes leidnud pahameelt või siis teine variant on, et me jätaksime need sinna seitsmesaja viiekümne ühe juurde, et nad on juba seal sees ehk kui me valime selle esimese variandi, seitsesada viiskümmend üks, eh, vabandust, et kui me nüüd valime selle teise tee, et seitsmesaja viiekümne ühe juurde on juba kaasatud need kakskümmend viis, siis väga paljud kardavad, et see toimub äkki nende kohtade arvelt. ja sellepärast äh, peaksime me nüüd ka selle vastutuule kuidagi kõrvaldama ja seda ettepaneku kaudu, mille ma juba varem olen teinud, ehk et me väga selgelt ütleksime, et üle-euroopalise nimekirjaga saadud mandaadid äh, lisatakse siseriiklikele mandaatidele, see tähendab, et riigiti kohtade jagamist ei muudeta, vaid et tegemist on uutmoodi äh, valimistega, valimissüsteemiga. seda süsteemi kasutatakse juba mõndades liikmesriikides, nagu näiteks Saksamaal, kus on olemas alati igal valijal kaks häält äh, esimene hääl ja teine hääl, esimene hääl antakse konkreetselt inimestele ja teine hääl antakse parteile. see tähendab seda, et äh, kuidagi tegelikult ei muutu äh, kohtade jaotus protsentuaalselt hiljem, aga et valimissüsteem on natukene teistmoodi nii et see oleks tegelikult ettepanek, millega oleks võimalik äh, mõlema poole kahtlused kõrvaldada ja sellega saada täiskogul veelgi rohkem toetust sellele ettepanekule. ning lõpetuseks mulle meeldiks, kui need kolleegid, kes alguses kõhklevad olid ja kelle kõhklused on äh, Andrew Duff oma raportiga nüüd teelt pühkinud, et need nüüd näitaksid üles julgust seda raportit toetada ja täiskogul seda raportit siis ka toetaksid. ma loodan, et meil on võimalus sellega samme edasi teha. E e suur tänu, kolm sõnavõtusoovijat meil veel on ja pool üks tuleb meil kohe kindlasti lõpetada sest on inimesi, kes peavad rutama lennukile ja ka tõlkidel algab lõunapoos, ütleb härra esimees. suur tänu, härra esimees. juhiksin teie tähelepanu kahele asjaolule. kõigepealt minu meelest on väga tore, et inimestel on äh, oma unistused, äh, oma eesmärgid, äh, elus ei saavuta ilma unistusteta ja eesmärkideta midagi ja äh, nüüd räägin ma ka iseendast, olen pannud tähele, et äh, kui jõuab kätte viiekümne aastane sünnipäev, siis äh, tekivad taas unistused, mis olid olulised siis, kui olid kahekümne ja kolmekümne aastane. ja mm, ma olen pannud tähele, et tulevad uued unistused, uued eesmärgid, mis ei pruugigi olla paremad aga nüüd kaks konkreetset küsimust. Euroopa ülesed äh, valimisringkonnad, nendest ma ei ole vaimustatud ja tänast arutelu kuulates äh, on minu vaimustus veelgi rohkem hääbunud. Äh, paistab, et meil on äh, halvad Euroopa Parlamendi liikmed äh, ja Euroopa Parlamendi head äh, Euroopa Parlamendi äh, üle-euroopalised liikmed ja paistab, et need kakskümmend viis Euroopa Parlamendi liiget üle-euroopalist on siis head Euroopa Parlamendi saadikud ja teised mitte nii head eurooplased. kui mind oleks ise valitud üle-euroopalisse valimisnimekirja, siis ei oleks mul vähimatki võimalust oma valijatega ühenduses olla. minu demokraatia, minu kujutlus demokraatiast on selline, et äh, minu meelest peab valitu olema ühenduses oma valijatega ja kui ma reisin kogu Soomes, siis on tööd piisavalt palju juba ja veel. minu meelest parlament peaks ise saama otsustada, kas on pluss kakskümmend viis või kak-, miinus kakskümmend viis liiget. kui me ise ei suuda otsustada selliste põhimõtteliste küsimuste üle, siis on asjad küll päris untsus. vabandust, proua Jäädemägi, meil on veel kaks kolleegi, kes soovivad sõna saada, härra Tahv peab ka veel arutelu kokku võtma, nii et üritage võimalikult lühidalt teha mm Eli tämä vienti tänne neuvoston kokoukseen. Kyllä mä toivoisin, että siinäkin noudatettaisiin. Ja viides neuvokuulle mä tahaksin äh, et parlament kõigepealt ütleks oma arvamuse välja ja siis alles asutaks nõukoguga asjadest rääkima, sellepärast et ma austan küll meie komisjoni kõrgelt, kuid äh, tegemist on siiski ühe väikese äh, rühma parlamendiliikmetega ja demokraatia tagamiseks oleks meil vaja suuremat arutlejate hulka. Grazie, onorevole Gualtieri. aitäh, härra Gualtieri. Grazie, president uh,. Eh, ma. suur tänu, härra esimees. ma arvan, et majandus- ja finantskriis on meile näidanud, et meil on tegemist tähtsate küsimustega. poliitika on Euroopas tähtis me peaksime mõtlema selle peale, kuidas meil oleks võimalik tõesti ka Euroopa Liidus majandusjuhtimine üles ehitada. me peame mõtlema ka selle peale, et enne ametiperioodi lõppu tuleb meil mõelda ka äh, am, iste parlamendi kohtade ümberjagamisele, sellepärast et äh, meil on tulemas äh, uus liige, nii et tõesti parlamendil on vaja selle küsimusega tegeleda meie fraktsioon hääletas TAFi raporti poolt komisjonis ja me võime hääletada selle poolt ka täiskogul. mitte miski ei räägi selle vastu, väga tähtis on muidugi saada võimalikult suur toetus ja muide, meie toetasime ka seda, et Äh, see raport tagasi komisjoni saadetakse. me teame, kui problemaatiline lepingu reformimine praegusel hetkel oleks ja sellepärast me ka ütleme, et meil on vaja seda paindlikkuse klauslit, millega oleks võimalik üle-euroopalised nimekirjad sisse viia. ja seda siis praegu kehtiva lepingu raames. see oleks olnud siis see, millest rääkis ka härra Hefner ma ei tea, kas ma sain raportöörist õigesti aru, aga ma sain aru, et ta soovib nõukoguga alustada läbirääkimisi. kõigepealt tuleb otse loomulikult äh, enne ametlikke läbirääkimisi kuidagi äh, nõukoguga kontakti astuda. on võimalus ja ku-, ju ka välisteenistuse kaudu seda teha, äh, seda juba üritati siis, kui äh, raport tagasi saadeti valdkonnakomisjoni, nii et meil tõesti on juba pretsedentjuhtumeid, mis ei ole kooskõlas traditsioonilise kaasotsustamismenetlusega. mis puudutab meid, siis meil ei oleks mitte midagi selle menetluse vastu, kuid me peaksime selgeks tegema, millistest põhimõtetest me lähtume. ehk et me võtame kas vastu need põhimõtted, mille mis me oleme enne kokku leppinud, ehk et me lähtume raporti esialgsest versioonist või siis teiseks me valime selle teise versiooni, aga see tähendab seda, et see tuleb kõigepealt vastu võtta. nii et meil tuleb kuidagi see ära otsustada, jah, mõlemad tekstid on üpris sarnased, aga see küsimus tuleb siiski ära otsustada ja kui see on ära otsustatud, siis võin teile kinnitada, et meie toetame valitud kurssi jah, meil on tõesti vaja nõukoguga läbi rääkida, lähtudes sellest, mis siin komisjonis on välja töötatud. jah, härra Brons on veel kõnelejate nimekirjas, ma palun, tehke hästi lühidalt, ütleb härra esimees. mis puudutab lõiget kaks ja kahtekümmend viiet, äh, liiget, kes valitakse üle-euroopalisest nimekirjast, demokraatia tähendab seda, et äh, valitsejaks on rahvas see ei tähenda seda, et valitsejateks on mingid konkreetselt valitud isikud. härra Tahv loodab, et ühel päeval on meil tõesti mingi üle-euroopaline identiteet, kuid teised ei pruugi tema arvamust jagada kuid praegusel hetkel meil ei ole üle-euroopalist identiteeti, üle-euroopalised valimised üle-euroopaliste parlament äh,, parteidega võivad küll üritada otsida ühist äh, identiteeti, kuid väga paljud valijad ei pruugi sellest aru saada, see soodustaks neid parteisid, mis küll soovivad üle-euroopalist äh, lähenemist ja ei toeta neid parteisid, kes seda ei poolda. suur tänu ja nüüd äh, teeksin ettepaneku, härra Tahv, sest äh, tõesti aeg on otsas. ma arvan, et tegemist on raske probleemiga, Lissaboni leping on ette näinud öö, äh, otsesed öö, äh, valimised ja kui me üritame nüüd öö, seda küsimust lahendada, siis me ei saa endale lubada, et see raport teist korda täiskogul läbi kukuks, seepärast oleks mõistlik nõukoguga läbirääkimisi pidada, seda peaksid tegema väike rühm parlamendisaadikuid. on täiesti selge ka see, et parlament ei tohi ja ka see komisjon ei tohi oma pädevusi ületada, nii et hääletus peaks toimuma ja seepärast küsin härra Tahvilt, kuidas me saaksime seda küsimust lahendada, kas me saaksime seda küsimust arutada järgmise nädala koordinaatorite küsimusel, sest see kohtumisel, sest see ju toimub siis. jah, me võiksime, ütleb härra Tahv, aga ma pole päris kindel mis kasu sellest oleks? ma olen väga tänulik kõikide kommentaaride eest, mis tehti. ma oleksin härra Foxile, kui ta oleks siin, siia jäänud, öelnud, et kui komisjon nõuab, et me jääksime nende põhimõtete juurde, mis me oleme väga rangelt paika pannud äh, ja need pandi paika ju esimeses raportis ja me ei kavatse nendele selga pöörata. tema oli toona väga väikese eh, vähemuse esindaja, nagu ka härra Brons, kuid tundub, et enamus sellest komisjonist siiski toetab eh, suurel määral üle-euroopalist eh, valimisnimekirja. härra Bronsile vastaksin, et ei mina ei toeta midagi sellist, mida võiks äh, nimetada üle-euroopaliseks identiteediks, aga ma olen, ma pooldan äh, rahvusülest identiteeti ja see on midagi, mida väga paljud liikmed siin minuga jagavad. ma tahaksin, et me lepiksime kokku protsessi osas. nimelt, et me paneksime paika muudatusettepanekute tegemise tähtaja ja selle, millal me hääletame nende üle komisjonis ja et me jätkaksime arutelu selle üle, mis saab pärast. kas me palume esimeste konverentsilt mandaati selleks, et mitteametlikul tasandil läbirääkimisi pidada või siis ka mitte. pidada läbirääkimisi nõukoguga, sest äh, meil on vaja nõukogu abi ja ettepanekuid, samamoodi nagu ka komisjoni omi selleks, et selle küsimuse arutamine lõpetada. ma arvan, et see oleks mõistlik ja mul on väga hea meel, et äh, härra Kulteeri ja härra Georg Hefner on minuga nõus. mis puudutab Rahvaparteid, siis härra Šeflin palus äh, mõtlemisaega jah, aga võib-olla võiks äh, mõelda nii-öelda positiivselt. Euroopa Liidu maine üle, sest äh, see on praegusel hetkel sattunud ohtu. härra esimees, tõesti, ma tahaksin, et me paneksime paika muudatusettepanekute tegemise tähtaja. Il segretariato mi propone il 20 come te- sekretäriaat tegi mulle ettepaneku, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg oleks kahekümne seitsmes oktoober. tundub, et äh, aega ei ole küll väga palju, aga samas on seda piisavalt selleks, et natukene selle asja üle järele mõelda. kas olete sellega nõus, keegi pole vastu, siis nii see jääb meenutan teile, et järgmine koosolek toimub järgmisel esmaspäeval, kümnendal oktoobril pärastlõunal kella kolmest kella poole seitsmeni ja üheteistkümnenda oktoobril ennelõunal kella üheksast ja siis peame oma koosolekut terve päeva. jah, tahtsin praegusel hetkel öelda, et protsess on lõppenud, sest olin kunagi kohtunik, aga